mu daamid ja härrad, ma arvan, et me eh, saame, peame alustama. aeg on käes. ja ma siin suuri sissejuhatavaid sõnu ei ütlegi, sellega me hoiame viis minutit kokku ja annan kohe sõna ekspertidele, meil on neid siin palju kohal ja me tahame hästi aega ära kasutada ja ma tervitan Angeelika Niberit, meie raportööri meie komisjonist, samuti meie kolleegi Rita Korholat meie sõpruskomisjonist, kes kahes, kes veavad seda projekti ning eksperdid on samuti kohal. esimene ekspert on härra Muurik Telefonikast. nii et tere tulemast, aga siis hakkavad meil siin eksperdid vahetuma. kõigepealt Angeelika Liibrelil on sõna sissejuhatuseks. jetzt denn? Den Termin hier, den? Ja, den Termin hier. Also ich werde drum gebeten. nii et nüüd ma palun, mu daamid ja härrad saadikud, et muudatusettepanekud tuleb anda homme keskpäevaks ära. nii et natuke on pikendatud seda aega, sest tähtaeg oli liiga lühike. aga siin on ainult kaks saadikut kohal, vähemasti olen ma selle nüüd teile välja öelnud. palun, Angeelika. ma tänan kallid kolleegid, mu daamid ja härrad, ka mina omalt poolt tahan südamest tervitada teid siia meie kuulamisele täna ning ma tänan teid selle eest, et seda programmi ka natuke siin muudati. kõigepealt ma teen oma aruande eh, rändlusmääruse kohta ja siis juba räägime üksikasjalikult sellest teemast. mul on hea meel, et teid siin nii palju on, sest tegemist on väga tähtsa teemaga millega me täna siin tegelema hakkame. üheksakümmend protsenti Euroopa kodanikest omavad mobiiltelefoni ja kasutajate arv mobiilteenuste vallas ka välismaal üha kasvab. Eurobaromeetri küsitlus hiljuti näitas, et kaks kolmandikku küsitletust kasutavad rändlusteenust siis, kui nad on välismaal. paljud leiavad, et äh, samas on kallis äh, see rändusteenus välismaal ja sellepärast lülitavad oma mobiiltelefonid välja ja eriti andmeside välismaal on kallis ja kui siis koju naastakse, siis tabab äh, selline arvešokk neid, sest arve on nii tohutult suur nende kirjakastis. ja sellepärast ka leiame, et ei tohiks olla selliseid tähtusid meie ühtsel eh, siseturul Euroopa Liidus, see ei ole hea Euroopa majandusele, sest me tahame ju digitaalset siseturgu ja piirdeta Euroopat, mis tähendab seda, et me peame siin appi tulema. nüüd rändluse teema ei ole midagi uut. aastal kaks tuhat seitse oli esimene rändlusmäärus vastu võetud ja kaks aastat hiljem muudeti seda ja piirmäärad eh, otsustati kehtestada eh, telefoniteenustele, samuti e-, lühisõnumite saatmisele ja mis puudutab andmesidet, siis eh, määrati ettemaksete piirmäär ainult, aga teisi piirmäärasid juba kasutamisel ei määratud. samuti nägid muudatused ette läbipaistvuse sätete tugevdamist ja kui te nüüd reisite, siis SMS-i kaudu saate ka teate, kui palju see maksma läheb, kui te hakkate oma mobiiltelefoniga välismaal teises eh, võrgus helistama. Eh, paar kuud tagasi juulis tuli komisjonilt vahearuanne, kus räägiti rändusalastest ettepanekutest. eesmärgiks on, et mo-, mobiilsideoperaatorite tariifid mm, saaksid ülemmäära ja et need tariifid ka äh, alaneksid. nüüd nende ülemmääradega paraku ei õnnestu meil äh, äh, ei ole õnnestunud meil äh, mobiiltariifi alandada, sest siiski konkurentsi korralikku ei ole tekkinud ja nüüd on siis uus tekst, ettepaneku tekst olemas, mille kallal me töötame. komisjon on oma ettepanekus teinud ettepaneku selline kahesuunaline mm, lähenemisviis võtta, kõigepealt äh, ülemmäärad jäävad alles, aga selleks, et konkurentsivõimet tagant tõugata turul, on lisaks ka veel struktuurilised meetmed ette nähtud. ja on täiendatud neid tariifide ülemmäärasi. mina olen seda kahest lähenemisviisi vägagi tervitanud oma raportis, sest sellega suureneb meil konkurents turul ja täna siin meie tähelepanu keskmes ongi see, et milliseid stiimuleid me saaksime kasutada, et motiveerida äh, konkurentsi turul. ma tulen kohe struktuuriliste meetmete juurde, mis komisjonilt on välja pakutud, ma tervitan seda. Äh, kõigepealt see äh, avatud juurdepääs ja alternatiivsetel teenusepakkujatel, kel oma võrku ei ole, peavad ka lihtsamini saama teenuseid pakkuda teiste võrgufirmade võrkudes. ma arvan, et see on suurepärane mõte ja ma toetan seda ettepanekut oma raportis ja siia ma lisasin ka mittediskrimineerimise klausli nii et tähtis on, et kõik taotlused alternatiivteenuse pakkujatelt leiaksid ühesugust kohtlemist ja siin ei ole mitte midagi uut, sest telekomi paketis juurdepääsudirektiivi puhul on juba selline säte ette nähtud. ja need sätted peaksid sisse minema ka rändlusmäärusesse. ja teine meede see on rändluse eraldi müümine, lahkulöömine. me oleme arutanud seda lahkulöömist, eraldamist energeetika kontekstis ja nüüd me arutame seda siin. ja kui tegemist on teenustega välismaalt pärit mm, firmadelt, siis nendega saab sõlmida äh, lepingu ka arendusteenuse osutamiseks ja siin avanevad võimalused suurendavad konkurentsi ka arendusteenuste turul. ja me peame nüüd kindlasti arutama neid võimalusi lahend-, lahendusi, mis on välja pakutud, neid on kolm, ma arvan, te teate, millised need on. see kahe IMSI ja ühe IMSI lahendus ja local breakout on üks lahendus, mis on välja pakutud, aga ma ei hakka nendel variantidel eh, pikemalt peatuma sest meie tegelikult ei ole siin arutamas tehnilist poolt, meie oleme ju seadusandjad ning oleme kaasseadusandjad nõukoguga ning koos komisjoniga, liikmesriikide, Euroopa reguleerivate asutustega, eh, PEREC-iga juba hakatakse arutama tehnilist poolt. nii et eh, meie ei pea tegelema selle lahkulöömise eraldamisega, eh, las sellega tegelevad tehnilised eksperdid, aga loomulikult huvitav on kuulda, mida eksperdid asjast arvavad ning võib-olla tehnilistest valikutest ka täna natuke räägime. nüüd need tasude ülemmäärad, siin ma saan väga lühidalt teha, sest raporti saate te ise läbi vaadata. ma usun, et peame olema piisavalt auahned, minu lähenemisviis oligi auahne. ja miks nii? Need eesmärgid, mis me seame, peavad tagama, et aastaks kaks tuhat viisteist on meil olukord, kus liikmesriikide tariifid ja kulud on sama kõrged kui Euroopa eh, kulude tariifid. kui meil see õnnestub saavutada aastaks kaks tuhat viisteist, siis väga hea, siis me oleme olnud tõesti piisavalt auahned. ma arvan, et me peame olema tasude puhul auahned ja tarbija kaitseorganisatsioonid kindlasti on sellega päri, aga loomulikult mm, ettevõtjatel, teenuseosutajatel võib olla siin hoopis teistsugune lähenemisviis. aga meil on vaja ka luua stiimuleid uustulnukatele mobiilsideturul ning on vaja leida tasakaal eh, ühelt poolt siis eh, jaemüügitasude vahel, teiselt poolt hulgimüügitasude vahel nii et huviga ootan nüüd meie tänast arutelu ja viimane märkus, tahaksin väga lühidalt äh, rääkida sellest, proua Korhola räägib sellest pikemalt, nimelt läbipaistvus ja tarbijakaitse. Äh, need küsimused kuuluvad IMCO komisjoni pädevusse, ma vaatasin läbi oma kolleegide arvamuse sealt ja see oli väga hea ja mul on suur heameel selle üle, et paljud küsimused, mida meie siin arutasime, läksid ka proua Korhola arvamusse, nii et ära hoida tõesti need ebameeldivad üllatused kõrgete telefoniarvete näol. aga kui reisitakse näiteks Lähis-Itta või Põhja-Aafrikasse, siis ka sellisel juhul peaks olema ülemmäär, ütleme viiskümmend eurot ette nähtud ja pärast seda, kui viiskümmend eurot on saavutatud, peab teenuse osutaja küsima kliendilt, kas ta tahab nüüd üle minna sellest viiekümnest eurost oma edasistes kõnedes, et tõesti ei tekiks pärast ebameeldivat üllatust kliendile suurte arvete näol. nii et see on vägagi kooskõlas tarbijakaitsega, mille me tahame Euroopas meie kodanikele tagada enne kui me edasi läheme ja mõtteid vahetama hakkame, tahaksin juhtida tähelepanu kolmele konkreetsele valdkonnale, mis mind eriti huvitavad. kõigepealt, kuidas äh, tõesti konkurents tekitada turul ja seda tagant tõugata. ma olen jälginud väga tähelepanelikult lennundusturul toimuvat ja olen näinud, kui kiiresti asjad seal muutuvad. Brüsselist Münchenisse saab lennata kahekümne, kolmekümne euro eest, kümme aastat tagasi ei oleks keegi unistanudki sellisest võimalusest. nii et need odavlennufirmad turule tulles tõesti tekitasid konkurentsi ja teenuseosutajate arv on tormiliselt kasvanud ja see on ka teenuseosutajatele ju väga kasulik. me tahame, et samasugused muutused toimuksid ka telekomi turul. ja minu küsimus teile on, mis te arvate, kas tegemist on hea ettepanekuga? teine asi, tehniline rakendamine, kuidas see peaks toimuma? nagu ma ütlesin Äh, seda peab otsustama muidugi PEREK ja Euroopa Komisjon, kuidas seda tehniliselt teostada ja kolmandaks see hindade ülempiir ja siin ma vaatan oma kolleegile otsa. Äh, ta hiljuti juhtis mu tähelepanu sellele, e, et üks teenuseasutaja, kellel on väga madalad hinnad pakub nii siseriiklikke kõnesid kui ka rahvusvahelisi kõnesid ja neil on tõesti suurepärased pakkumised. kaheksa mm, eurot, kaheksakümmend eurosenti kuus, see on tuhat minutit, tuhat tekstisõnumit ja tuhat megabaiti ja seda kõike kaheksa kaheksakümne eest kuus. nii et sellised kindlasummalised pakkumised Eh, mis on siseriiklikult kõikjal, nüüd on võimalikud ka piiriüleselt. näiteks kui minna Salzburgi, siis mina praegu piiri ületades maksan kolm korda rohkem ja minu arvates on see absurdne. siseturul ei ole selline asi vastuvõetav. ja just sellised head head eh, pakkumised, paketid, head tariifid on see, mida me tahame ikka rohkem ja rohkem näha ka rahvusvahelisel turul lisaks siseriiklikele turgudele. aga ma arvan, et need erinevused ka tõesti vajavad selgitamist, seni ei ole keegi suutnud mulle selgitada, miks need erinevused nii suured on. Eh, ma tänan mina lähen täna õhtu Münchenisse ja paraku saan ainult kella viieni siia jääda, aga ma loodan, et selleks ajaks on meie kuulamine lõppenud. suur tänu. esimesena annaksin sõna Telefonika esindajale Robert Muurikule ja mul oleks väga hea meel, kui te ajast kinni peaksite, aga härra Muurik, teil on esimesena sõna. härra esimees, proua äh, Niibler, proua Korhola, suur tänu selle Äh, küllakutse eest täna sellele kuulamisele. kui mulle tehti see ettepanek telefoniga nimel paar sõna öelda, hakkasime mõtlema, mida me Rändus kolme kohta üldse arvame, see on justkui nagu mingisugune äh, Hollywoodi seeria film, millele iga aasta järg, tagant tuleb järg. Äh, kuid Roaming kolm või siis Rändus kolm on meie meelest tõeline võimalus, volinik Kruusi ettepanek on teistsugune kui eelnevad, sellepärast et see üritab pakkuda struktuurse lahenduse, ehk teisisõnu äh, pannakse lõpp sellele iga-aastasele tariifide seadmisele, see lõpeb nüüd ära ja üritatakse leida siis äh, alaline lahendus. me olime alguses natukene skeptilised äh, kuid pärast pikka endasse süvenemist ja arutelusid leiame me, et see lähenemine võib isegi olla edukas, me toetame üldiselt komisjoni ettepanekut, välja arvatud mõned detailid selles ettepanekus, aga üldiselt siis toetame. ja ma paluksin teilt, Euroopa Parlamendilt, et te läheneksite holistlikult sellele ettepanekule, et vaadake tervet ettepaneku osa ja mitte ärge laskuge siis ettepaneku erinevatesse osadesse. meie meelest see struktuurne lahendus ähm, ilmselt lahendab selle rändlusega seonduva probleemi, kuid on veel paar asja, mille osas meie meelest tuleks äh, midagi lisada, et asi hakkaks äh, toimima. üks asi, mille juurde tulen tagasi natukene hiljem, on see, et minu meelest siin ettepanekust on puudu see, et äh, et ei ole erandid ette nähtud nende operaatorite jaoks, kes rändluse eest äh, võtavad praegu sama hinda või, või sellele lähedast hinda, mida nad võtavad äh, siseriiklike teenuste eest ja kui see juba nii on, miks nad peaksid läbima kogu selle kadalipu, äh, mis on struktuurse lahenduse osa? ja andmeedastuse puhul on seesama, me näeme, et see läheb järjest odavamaks tehakse suuri turundusjõupingutusi selleks, et uusi äh, hinnakavasid saada paika andmeedastuse osas. Need hinnad samuti langevad. Telefonica prognoos on praegu, et aastaks kaks tuhat viisteist on andmeedastustasud ilmselt enam-vähem sama suured kui äh, siseriiklikud äh, Äh, andmeside tasud, kuid üks küsimus, mis tuleb esitada endale parlamendile, on see, et äh, kas te usute sellesse, et see struktuurne lahendus äh, kujuneb edukaks või ei, kui te arvate, et see toimib, siis on turg see, mis jaehinnad alla toob, turg toimiks ja tegelikult ei ole üldiselt vahet siis sellisel juhul, millised äh, Äh, hinna ülempiirite seate määrusega, olgu see siis kakskümmend, kakskümmend viis või viiskümmend viis senti, sellepärast et turg on tegelikult see, mis selle hinna lõpuks määrab ja see on kindlasti allapool seda piiri, mida te seate ähm, seadke siis need turvaklauslid sisse, sellepärast et te tahate tarbijaid kaitsta. hea küll, aga minu meelest komisjoni ettepanek nende ülempiir, hindade ülempiiri osas on täiesti sobiv. Äh, tuleb see hinnapiirmäär seada selline, et, et soodustataks ka uute operaatorite sisenemist turule. sellepärast, et kui nad ei, ei tule turule, siis ka seda struktuurset lahendust ei saa tekkida. meie ei arva, et struktuurne lahendus, kui te arvate, et see ei toimi, siis ärge seda seadusesse kirjutage ärge panustage sellele, kui, kui see ei toimi, seda on operaatoritel väga raske või väga kallis äh, käivitada, eriti väikeste äh, operaatorite jaoks, nii et leidke uus, äh, leidke uus viis, kuidas hindasid kujundada, nii et parlament peab tegema valiku, kas nad valivad struktuurse lähenemise pluss motiveerivad ülempiirid või minnakse siis hinnaregulatsiooni juurde ja kui me vaatame neid kõige viimaseid äh, ettepanekuid, mis parlamendi koridorides liiguvad, kuid mille üle ei ole veel hääletatud, ma tean, siis mulle jääb mulje, et te olete valinud viimase osa. mulle tundub, et te arvate, et struktuurne lähenemine ei toimi ja et on vaja väga rangeid hinnapiiranguid. kui te vaatate neid äh, jooniseid siin, eriti parempoolset tabelit, siis need tegemist on siin siis eh, tavaliste telefonikõnedega, parlament on valinud hinna piiriks kümme senti, see on see, mille komisjon tegi ka esialgu enne seda struktuurset lahendust. ehk teisisõnu, need on siis need kõige madalamad hinnad, mida üldse saab võtta. me, me palusime, et sõltumatu ettevõte AG Kearney ehm, koostaks ärimudeli võimaliku virtuaalse mobiiltelefoni operaatori jaoks eh, ja te näete siit, et enamus eh, nendest virtuaalsetest mobiiltelefoni operaatoritest on nõus eh, väga madalate hindaga, hindadega. enamus nendest tegelikult mingil hetkel ei hakka raha teenima või isegi oma kulusid tasa teenima ja seega üks minu peamine sõnum teile on see, et pange mõistlikud hinnapiirid, mis on edu jaoks üliolulised. jätke operaatoritele teatavad äh, marginaalid, millega saaks uued osalejad turule tulla, sellepärast muidu see struktuurne lahendus ei hakka toimima ja see ongi kõige olulim, olulisem isegi kui te seate väga kõrged hinnad, siis sellest ei ole kasu, sest turg reguleerib ennast, ennast. ja kui aastaks kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kakskümmend on selge, et turg ei ole seda teinud, siis võib ju aastal kaks tuhat kuusteist selle asja uuesti üle vaadata. nii et alati on ju võimalik äh, asju kohandada. ja lõpetuseks ma tahan öelda, et minu meelest peaks olema ettepanekus ka alternatiiv. struktuurse lahenduse rakendamise hind on suhteliselt suur. ega sellest midagi eriti ei olegi, kui teil on kakskümmend viis miljonit äh, klienti, aga kui teil on kolmsada klienti, siis äh, teil on samasugused kulud, äh, aga kui me vaatame suhteliselt asja, siis teie maksate muidugi sellest oluliselt rohkem. ja just nimelt väiksed ettevõtted pigem mõtlevad praegu sellele, et kas me üldse saame tulla mingisuguse hinnakavaga, rändushinnakavaga turule et, et mille alusel me siis võtaksime siseriiklike teenustest samasugust hinda nagu välismaal või välismaal pigem nii nagu kodus. aga see ongi üks kõige olulisemaid punkte proua Kruusi ettepanekus. väikestel äh, operaatoritel on muidugi küll võimalus äh, endale võtta osa turuosast, mis on ülejäänud teistest, kuid see on väga hea ähm, hea alternatiiv väiksemad operaatorid panna iseenda eest vastutama. ja nüüd äh, kokkuvõte. kõigepealt meie arvame, et see struktuurne lahendus võib olla edukas, kui seda teha õigesti, kuid see eeldab sellise hinna ülempiiri seadmist, äh, millel on ka teatav paindlikkus sees, sellepärast et praegu need hinnapiirangud küll uusi investoreid ligi ei tõmba. Teil on valik et kas siis minna hinna reguleerimise juurde või valite alalise ja jätkusuutliku äh, lahenduse. ja siis äh, tuua erand sisse nendele, kes võtavad juba praegu peaaegu et äh, äh, siseriiklikku hinda. ja kui selle äh, probleemi lahendamise kulud on liiga kerge, kõrged, siis seda lihtsalt ei lahendata suur tänu. suur tänu. minu ettepanek on see, et me võtame üksteise järgi läbi need ettekanded, me peame kahjuks aga kogu aeg pidevalt äh, siin kohta vahetama, see ei ole väga mugav, aga küll tuleb välja So, how do we close this? Get the other one on. Nummer zwei hinsetzen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 Angelika bedient jetzt hier auch noch den Computer. Perhaps first sit down and then we hope. Welcome and uh, if... tere tulemast! kui olete valmis, siis palun aitäh, kõigepealt tahaksin öelda, et me oleme alati toetanud äh, äh, komisjoni eesmärki, et äh, saavutada sellised ühtsed tariifid ja me täielikult toetame digitaalse agenda eesmärki. järgmine aastakümme ilmselt näitab, et asjad hakkavad kulgema nii, nagu me kümme aastat tagasi otsustasime. ja, ja ka tarbija jaoks rändluse valdkonnas. minu ettepanek on väga lihtne. leiame, et komisjoni poolt välja pakutud strukturaalne lahendus on väga keerukas, väga tugev äh, ravim sellele probleemile. teiseks leiame me, et äh, üldine hulgi ligipääs, äh, sellel võib olla halbu mõjusid turule ja meiepoolne ettepanek oleks selline, mis on mõneti sarnane Telefonica kolleegi omale, et saavutada digitaalse agenda eesmärk lihtsamalt ning lõppkokkuvõttes ka kiiremini. kõigepealt leiame, et lahtisidumise põhimõte on äärmiselt keerukas, see on keerukas lahendus, keerukas enamikele tarbijatele, kes eh, ei äh, saa aru, miks nad peaksid valima ühe operaatori siseriiklikult, teise Euroopas. väga keerukas on sellist teenust kommertsialiseerida, see on keeruline ka operaatorile IT-süsteemid ilmselt nõuavad umbes kümme miljonit uusi investeeringuid. tahaksin teile meenutada, et minevikus oleme me äh, kogenud seda operaatori valikud fikseeritud telefoniliinidega, see ei olnud eriti edukas ja seetõttu eraldimüügi osas me ütleksime komisjonile, et selline asi ei tööta, sest et ta ei töötanud fiksliinidega. see on konkurentsile halb, sest et rakenduskulud on väga suured ja proportsionaalselt kõrgemad väiksematele operaatoritele kui suurematele. seetõttu leian ma, et suuremad operaatorid ilmselt lepivad äh, komisjoni ettepanekuga. oluline on ka see, et brändi nimi on põhiline. märkasin, et mitte keegi siin taas ei suuda äh, öelda välja Wigi ja seetõttu Bouygues Telekomil ilmselt väga hästi siin ei läheks. Vodafonil või Telefonical või Orange'il on seda tunduvalt lihtsam teha. Äh, jah, see on nüüd küll väike reklaam minu konkurentidele. nüüd, mis puudutab äh, seda hulgimüügi ligipääsu, see on, tahaksin tuua siin näite. see äh, Äh, on tehtud selleks, et Euroopa-ülesed operaatorid, äh, alternatiivsed operaatorid, operaatorid tuleksid turule, et äh, lihtsalt selleks, et anda kliendile Euroopa rändlusteenust, see on tegelikult ainult teooria, sest raske on kujutleda, et prantslased ostaksid SIM-kaardi operaatorit Luksemburgis ja siis kasutaksid nad seda Euroopa-ülest teenust mitte rändluskasutuseks, vaid siseriiklikuks ja kuidas oleks tegelikult siis võimalik eristada seda Iiri kodanikku, kellel on Euroopa-ülene teenus Luksemburgi operaatorilt, kes teostab rändlust äh, Prantsusmaal, Prantsuse elanikust, kodanikust kellel on olnud ligipääs Luksemburgi SIM-kaardile ja kes ebaseaduslikult kasutab seda Euroopa üles teenust eh, siseriikliku teenusena. nii et eh, me leiame, et see eh, hulgimüügi ligipääs, hulgimüügipääs ei tööta lõpuks, et see ei peaks olema mitte rändlusteenust puudutav, vaid üldine Euroopa ligipääs peaks olema meil on juba tekkinud äh, probleeme komisjoni poolt välja pakutud strukturaalse lähenemisega ja kõigepealt leiame me, et see on vastuolus asjaoluga, et ligipääsuturg on komisjoni poolt välja jäetud äh, asjakohaste turgude nimekirjast äh, turuanalüüside tegemisel. teiseks leiame, et see võib saada lähimuspõhimõttele ohuks, sest et äh, ligipääsuõigused üldiselt see kuulub liikmesriikide pädevusse ja me leiame, et see ei ole ka proportsionaalne, sest et läheb liiga kaugele. miks? nagu ma ütlesin, et äh, seda võib äh,, siin võib kasutada pettust, Prantsuse kodanik võib kasutada Luksemburgi SIM-kaardi äh,. Eh, Euroopa-ülese teenuse kasutamiseks komisjon viis läbi turuanalüüsi, komisjoni personalitöö dokument, sisene töödokument ja siin leheküljel kolmkümmend viis leian ma, et kolme lahendust on uuritud, kaks viimast. üldine piiratud ligipääs või siis roomingu puhul või siis üldine ligipääs üldiselt. piiratud ligipääs rändluse puhul on see, mis peaks komisjoni ettepanekuga töösse minema ja kolmas on see, mis on tagasi lükatud. miks on komisjon loobunud kolmandast lahendusest? Nad on ära toonud ühe miinuse, ehk siis kui see ei ole piiratud rändlusteenusega, siis see variant võib tugevalt äh, moonutada konkurentsi siseturgudel, minnes palju kaugemale sellest, mis on vajalik, et rändlusspetsiifilised probleemid lahendada. ehk siis äh, komisjoni poolt välja pakutud äh, lahendus toob võimaluse, et tekiks tõelised Euroopa-ülesed operaatorid rändluseks, aga mitte siseriikliku teenistuja jaoks ja komisjon on ise siin öelnud, et äh, selline lahendus, mis oleks de facto lahendus, äh, võiks äh, tugevalt mõjutada ja moonutada konkurentsi arengut. tahaksin juhtida tähelepanu ka asjaolule, et meie jaoks, ja jällegi ma ei taha teha reklaami, ole, võiksid kõige paremad Euroopa ülese teenuse pakkujad olla Google või Apple, sest äh, väga lihtne oleks neid rändlustariife valida näiteks iTunesi alt. Äh, seetõttu äh, võiksid Google ja Apple Euroopa turule siseneda MVNO-dena aga mitte ainult rändluse teenuse pakkumiseks, vaid ka siseriikliku teenuse pakkumiseks, sest et väga keerukas oleks eristada rändlusteenust siseriiklikust teenusest. mis puudutab äh, see andmeside lage, mis on äh, rändluse puhul kehtestatud, siis leiame, et tehnoloogia arenguga ja 4G ja 3G võrkude äh, tõhususega ei, ei oleks õige gigabaidi järgi näiteks hinda määrata, sest operaator on, on Äh, lihtsam on ta ligipääs tarbijale. nii et äh, meie jaoks õi-, oleks õige roaming äh, rändlusandmeside eest küsida raha nii, nagu näiteks hotellides, et, et ostad rändlust, data teenust päeva, kuu järgi ja nii edasi. ja see oleks võimalik ainult siis, kui see hinnalagede struktuur Äh, liigub äh, näiteks sellises skeemis, kus on fikseeritud ligipääsumaks päeva kohta näiteks si- ja pluss siis madal megabaidi hind. ja kui need laed allapoole tuua data side puhul, siis äh, e-, ei ole võimalik neid fikseeritud äh, skeeme sisse viia. ja nüüd meie ettepaneku viimane slaid leidsime, et eh, jah, see on Puik eh, Telekomi vabatahtlik ettepanek, eh, kuidas rakendada digitaalset agendat aastaks kaks tuhat viisteist. ehk siis tahame öelda, et operaatorid, operaator võib otsustada või teda võib sundida küsima fikseeritud summat selle tariifiskeemi geograafilise laiendamise eest, äh, see võib olla ka näiteks ettemaksuga või paketina antud, mina näiteks äh, olen Prantsuse kodanik, lähen Saksamaale, reisin Euroopasse, võiks näiteks olla, et ühe päeva saan ma ühe euro eest geograafilise laienduse sellele skeemile ja siis meil oleks selline üldine tariif, mida saaks rakendada ja Prantsusmaal Äh, kasutasime me seda äh, selleks, et äh, te, muuta oma raha küsimise skeeme, meid ei kohustatud enam minuti järgi raha küsima. ja siis me muutsime selle paketipõhiselt, põhiseks. ja sellega oleks vastavalt digitaalsele agendale võimalik tõelist eurotariifi Euroopas küsida. tänan nüüd vahetame jälle siin laua taga kohe. ja Jacques Bonifay eh, Transatelist on järgmine sõnavõtja. If you switch it off, I don't know how these things work, but I do like that. Yeah. Voilà.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 me tegutseme kuues riigis ja me oleme kasumlikud. tegemist on üle-euroopalise virtuaalse mobiiltelefonifirmaga ja me pakume kohalikke määrasid, see oli see, mida Vivian Reding pakkus paar aastat tagasi välja, aga me oleme juba kümme aastat neid äh, tariife äh, kasutanud. me töötame teiste virtuaalettevõtetega koos, meil on seitsekümmend sellist ähm, virtuaalset mobiiltelefoni operaatorit, kes on äh, kuuekümnest äh, riigist ja kaheksa võrguga oleme ühendatud. meil on multi-IMSI arhitektuur meie teenuse pakkumisel aluseks, mis tähendab see SIM-kaart, mis on teie mobiiltelefonis äh,, seal on mul viis numbrit viie erineva riigi jaoks, mul on Prantsuse number, Belgia number, Hollandi number, Luksemburgi number ja Šveitsi number. Eh, Prants, Mobistal Belgia, eh, Šveitsi mobiiliteenuse pakkuja ning Hollandi suurim teleteenuse pakkuja ja Šveitsi Šveits, nagu te teate, ei ole Euroopa Liidu riik, aga mul on ka Šveitsi eh, number olemas ja kõik meie lahendused töötavad kogu Euroopa territooriumil ja meil on eh, abonendiks lõppkasutajad, eh, sõlmime nendega lepingu, pakume neile muuhulgas ka rändlusteenust ning me võiksime ka USA-sse Iisraeli oma äh, Äh, tegevuse laiendada ja pakkuda kohalikke tariife seal Euroopa kodanikele, kui nad sinna lähevad, sest meil on, lepingud oleks nendega sõlmitud, aga paraku me täna veel seda ei tee, ehkki võimalus on täiesti olemas. nii et äh, äh, teeme näiteks prantslastele, kes Šveitsis töötavad iga päev, pakume teenust ja see on neile väga kasulik ja ka äh, rändlusteenusel me võime pakkuda viiskümmend protsenti kokkuhoidu, võime isegi rohkem pakkuda ning üheksakümne viie euro eest me pakume ka kõne eh, teenust. kolmkümmend protsenti on minu marginaal ja ma saan eh, vähendadagi seda marginaali. Eh, aga te peate töötama nende Äh, majanduse arvudega, kui te tahate teada, milline see piirmäär on, mille te peaksite kehtestama rändlusele. aga meie lahendused ei toimi mitte ainult Euroopas, vaid ka väljaspool Euroopat ja miks siis Transatel ei ole suurem, miks meil ainult kümme tuhat abonenti? ja väga lihtne on see põhjus. me oleme mitu korda üritanud öö, äh, Ühendkuningriigiga ja Saksamaaga ja Hispaaniaga ja Itaaliaga lepinguid sõlmida, aga paraku need on olnud edutud. nii et ainult Prantsusmaal, Hollandis, Belgias, Luksemburgis ja Šveitsis hiljuti on meil õnnestunud ähm, oma äri püsti panna ja Šveitsiga kulus selleks seitse aastat, et leping sõlmida. Äh, ränduslepingut me ei saanud Saksamaaga sõlmida sest eh, paraku selgus, et mina saaksin oma Belgia ja Prantsuse eh, klientidele palju paremat tariifi pakkuda, kui nad Saksamaal lähevad, kui seal kohapeal ja mul ei lastud seda lihtsalt teha. ja sellepärast ongi meil kümme tuhat eh, ainult klientide arv, aga kolm miljonit on meie sihtturg, nii palju inimesi me tahaksime teenindada ma olen Viive Renniga ka kohtunud, aga paraku ma ei ole palju tuge sealt saanud. ma palusin mitte regulatiivselt sekkuda, aga ma palusin, et tehtaks mingi avaldus, kus öeldaks, et eh, selline üle-euroopaline virtuaalmobiilside pakkuja on väga hea lahendus ja me ei ole üks firma eh, üksinda, aga ma tean, et on teisigi selliseid virtuaalseid mobiilside teenuse pakkujaid, kes lasid lihtsalt pankrotti igatahes selline multi-IMSI on väga toimiv lahendus ja minu firma seda pakub, aga meil on vaja mm, toetus selleks, et virtuaalsed mobiiltelefoni operaatorid teistes riikides eh, ka saaksid sellega tegeleda. kas on vaja mingi regulatiivne sekkumine või mingi avalik eh, selline avaldus, ükskõik mis, aga selle peale peaks mõtlema. nüüd väga kiiresti nendest kolmest struktuurilisest lahendusest siin, see kolm lahendust, mis on välja pakutud, ma arvan, et kõik eh, lahendused on head, aga neljandat lahendit peaks ka kaaluma, see on toiminud juba aastaid ja see on see meie oma. Eh, nii, kõigepealt edasimüük, ma arvan, et see on kõige nõrgem lahendus, nüüd see koha, local breakout, meie arvates on lausa ohtlik, eh, peatähtis sellise lahenduse puhul oleks, et Eh, lõppkasutaja kogemus, kes on see parim firma, kes neile teenust võiks pakkuda, kohe valitakse Apple või Google, sest nemad on kõige paremas positsioonis. kui me tahame local breakout'i kasutada, siis sellega me avame just Google'ile ja Apple'ile kõige paremad võimalused ja ma ei arva, et me tahaksime eh, California riigieelarve, osariigi eelarve puudujääki hakata eh, täitma siin Euroopa Liidus aga ameeriklastele või hiinlastele oleks muidugi see suurepärane, kui nad tulevad Euroopa Liitu, sest siis nad saavad kasutada kohalikke määrasid ja ka Euroopa kodanikud, kui nad lähevad USA-sse või Hiinasse või Kanadasse, maksaksid endiselt väga kõrget hinda, nii et ma ei ole kindel, et see meie kaubandusbilansil hea oleks. nüüd see kaks IMSit, seda on kritiseeritud, et see on keeruline, aga meie saame selle üsna lihtsaks mobiilidel muuta ja see ei ole üldse kulukas. aga eksperdid las räägivad sellest nüüd äh, rändluse teenusepakkujad, kui te olete sellise teenusepakkuja, kõigepealt on teil raha vaja. Äh, teil on vaja luua tehniline infrastruktuur ja kõnekeskus ja samuti arendusmeeskond. Äh, ja kui te olete selle valmis kõik ehitanud, siis on vaja hakata kliente värbama, on vaja teha reklaami, on vaja inimesed tööle võtta, kulud seonduvad kõige sellega ja kui te olete arendusteenuse pakkuja ja te tahate eh, tavalise mobiilivõrguettevõtja vastu eh, võistelda, näiteks kui me tahaksime Vodafoniga konkureerida Prantsusmaal, siis peame pakkuma hinda, mis on kolmkümmend protsenti madalam kui sellise eh, tavalise mobiiltelefoni operaatori hind. ja seda näitavad meie kümneaastased kogemused, ma ei võtnud seda siin lihtsalt peast. ma olen sellega kümme aastat nüüd tegelenud ja ma tean, et kui ma kolmkümmend protsenti mobiiltelefoni operaatori hinda alla ei löö, siis ma ei suuda oma teenust müüa. nüüd need, see uus teenus loomulikult tekitab konkurentsi, mis tähendab seda, et tuleb oma kulud ühe aastaga katta kähku ja siis te jääte ellu selles konkurentsis. ma ei räägi siin põhjalikult, kui te vaatate eh, nüüd edasimüügiga ja eh, local break-out'iga seotud lahendused, siis eh, te ei suuda jääda konkurentsis püsima, eriti kui jaemüügi piirmäär hakkab langema, nagu on välja pakutud nii et Euroopa peab valima kahe vahel, kas tagant tõugata Äh, konkurentsi ja oodata paar aastat äh, või äh, vähendada seda rändluse ülemmäära, aga see tähendab seda, et mina olen paari aasta pärast konkurentsist väljas. nüüd Transateli lahendus on multi-IMSI lahendus ja need on lihtsad lahendused, need on ennast tõestanud kümne aastaga. minu lahendus on täiesti olemas, see ei ole midagi hüpoteetilist ja väga tähtis on, et oleks võimalik sellisel virtuaalsel mobiiltelefoni operaatoriga rahvusvahelised lepingud sõlmida. vast vastasel korral oleks ainult piiratud mõju turgudele. ja loomulikult me peame olema ka ettevaatlikud, kui me hakkame reguleerima, eh, siis eh, ei tohi ennekõike luua võimalusi mitte Euroopa firmadele siin head äri teha ja häid tariife pakkuda mitte-eurooplastele. ja tähtis on, et raha jagaks voolama meilt teistesse riikidesse, aitäh ja vabandust, et ma hiljaks jäin. Äh, ma tänan selle ettekande eest ja nüüd saab kohe järgmisena sõna Tony Shortall. ta on juba koha sisse võtnud. palun, teil on nüüd sõna Delagi direktor. Thank you, Chairman. ma tänan, härra Roil ma tänan proua Niibler ja proua Korhola, tänan kõiki saadikuid selle võimaluse eest siin täna esineda. ma mõistan, et see on suur au siin teie ees sõna võtta ja ma hindan seda kõrgelt. ja ma tänan ka eh, seda töö, see töö, mis on ära tehtud eelmise rändlustekstiga, direktiiviga, mina olen sellisel puhul tarbija ja tänulik tarbija. asepresident Kruus on äh, teinud ära suurepärase töö ja auahned eesmärgid seadnud selleks, et aastaks kaks tuhat viisteist väheneksid need rändlustasud ja pakkunud välja, kuidas reguleerida rändluse teemat. tahaksin kolmest asjast rääkida. kõigepealt ma arvan, et meil on jaemüügi tasandil struktuuriline probleem meil on terve rida võrkusid, kes tegelikult tagavad ainult marginaalse liikluse ja öö, peab ütlema, et väga madalad on need jaemüügimahud. seda me näeme liikmesriigi tasandil. aga miks rahvusvahelisel tasandil nii ei ole? ma arvan, et see probleem öö, on tasakaalus siin. sisse tulev ja välja minev liiklus ja mina olen täna siin sellepärast, et ma eh, koostasin ühe dokumendi aastal kaks tuhat kümme, kus ma rääkisin, et selle liikluse tasakaalustamine on peaprobleem ja komisjon eh, ja perekond seda mõistnud. Eh, seal lehekülje neliteist komisjoni töödokumendis, millest siin räägiti, öeldakse, et läbirääkimised Äh, on seisnud selles, et äh, liikluse tasakaalus kokku leppida ja siis kohaldada marginaalset määra. aga mõnikord äh, võib see hind tegelikult liikluses olla nelikümmend protsenti madalam kui reguleeritud ülempiir Eh, nüüd Perek oma raportis kaheksandas lõikes räägib sellest samast ja ütleb, et tegelikult see jääkliiklus on see, milles toimub eh, tugev konkurents. ja see tähendab seda, et väiksemad operaatorid, kellel on suur eh, soov saada eh, osa sellest hulgiliiklusest ja kes on valmis pakkuma madalamaid hindasid, tegelikult on välja jäetud sellest eh, hulgimüügiturust. ja te ütlesite, küsisite siin, proua Niibler, kuidas konkurents tekitada selles hulgimüügisektoris ja te rääkisite siin lennundusest ja me võiksin siin viidata Saksa juhtumile nimelt eh, ja see on näide lennundusest. ma arvan, et neid, eh, seda, mida seal tehti, saame ära kasutada ka rändluses. kui peab ütlema, et väga raske on see tasakaalustamine praktikas, aga jätame selle praegu kõrvale. Eh, turud tihtipeale, hulgiturud tihtipeale ei suuda konkurentsi tagada ja kui nad seda ei suuda, kui nad ei ole konkurentsivõitlusega, siis tavaliselt reguleeritakse seda valdkonda ja üritatakse suunishinnad näidata ja samas kaitsta ka tarbijaid, tagamaks, et jae äh, tasandil oleks konkurents piisav. seda klientide huvides, aga samas tuleb rõhutada seda, et andmeid on meil veel mitte piisavalt ja Perek on sellele tähelepanu juhtinud ning näib, et tegelikult äh, üle hinnatakse hulgimüügi kulusid. meil on juba praegu tegelikult hulgimüügi teenusepakkujad, kes pakuvad megabaiti eest üks kuni viis eurosenti roaming'u puhul üks eurosent megabaiti kohta või kümme eh, gigabaidi kohta, eh, kümme eurot gigabaidi kohta. aga jälle, on olukord väga erinev ja tasakaal puudub aga kui meil on palju operaatoreid, kes pakuvad viis senti megabaidi eest, keda ka on, siis eh, mõningaid teist te näete siin meie hulgas. ja tähtis on, et nende hulk turul kasvaks, kes selliseid hindu pakavad. nüüd, mis puudutab kõneteenust ja SMS-teenust, siis ma usun, et siin on kulusid võimalik veelgi vähendada ja hindu veelgi vähendada. ja ma usun, et meil on vaja üle-euroopalisi jaemüügipakkumisi ja selline oli ka esialgne eesmärk, mis seati ja ma arvan, et see on saavutatav, aga seda teatud piirides. kui ma vaatan USA turgudele näiteks, siis üle-euroopalised pakkumised on seotud ja nad ei ole piiri, piiranguteta ja ei ole ühtegi operaatorit, kes üle-ameerikalist teenust kasutaks, nad kõik kasutavad äh, sellist rändlust sõlmivad lepinguid selle kohta. ja Põhja-Ameerikas on ka lepingulised piirangud, kus öeldakse, et kui te eh, kogu aeg olete eh, külalise võrgus, liigute eh, sihtvõrgus, siis võidakse teil leping ka üles ütelda, kui te kasutate ainult võõrvõrkusid. nii et ka siin on piirid. aga võtmeks on see, et hulgimüügi hinnad peavad vajalikule tasemele langema. Eh, meil on nüüd üks eh, lahendus siin välja pakutud, nimelt piirhinnad hulgimüügis, aga eh, jaemüügi tasandil on kaks meedet välja pakutud, struktuurilised meetmed ja ülempiirid tasudel aga meil on vaja leida tasakaal väga madalate jaetasude eh, vahel, sest sellisel juhul, nagu Transatel rääkis, on väga raske eh, väiksematel firmadel turule tulla ja võib-olla peame rohkem eh, mõtlema just nimelt nende jaepiirhindade peale. ma usun, et peab jääma piisavalt ruumi nii jae kui ka hulgi äh, müügitasudele, et saaksid uustulnukad tulla mobiilteenuse ränduse turule. ning tähtis on, et need kulud ei läheks kõik lõpptarbija kanda. ja tähtis on, et oleks konkurents turul, et struktuurimeetmed saaksid eh, toimima hakata. ja ka kui konkurentsi ei ole, Eh, ei olemasolevate eh, operaatorite vahel ega uustulnukate vahel, siis on võimalik eh, alandada pärast aastat kaks tuhat kuusteist neid piirmäärasid. ja see loomulikult saab olema üsna karm meede nüüd kui see hindade alandamine kantakse üle lõpptarbijale, jaemüügiturule, siis eh, kindlasti eh, minu arvates see ühe IMSI meetod on kõige parem lahendus. jah, me peaksime võtma sihikule üle-euroopalised pakkumised ja vaatama, et meie hinnad oleksid normaalsed ja siis juba tulevikus saame mõelda selle peale, kuidas lõdvendada reguleerimist. suur tänu ja nüüd ma paluksin, äh, et kohe võtaks sisse meie viimane kõneleja, Monika Štainarova, loodetavasti see nimi tuli mul välja. ja teil on järgmisena sõna. Ah, because I was told you were not using it, and that's why, why you said this.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 Thank you, Mr Chairman. Äh, suur tänu, härra esimees, proua Niibler ja proua Korhola, Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad. kõigepealt lubage täna teid, tänada teid selle võimaluse eest äh, osaleda ja võtta sõna sellel ähm, konverentsil ja teha meiepoolsed ettepanekud äh, rändluse paketi ettepaneku osas, see on väga oluline ettepanek ja rändushinnad on muidugi meie tarbijatele väga oluline igapäevane teema. ma üritan vastata kõikidele teie küsimustele, kuigi ma keskenduksin peaasjalikult sellele, mis on tarbijale kõige olulisem. alustaksin aga laiemast pildist. tänapäevases maailmas on telefonikõned ja andmeedastus kujunemas äh, väga oluliseks osaks igapäevaelust, kuid äh, rändlushinnad on jätkuvalt tõsiseks tõke-. Äh, see on märge sellest, et ühisturg ei ole integreeritud ja ei ole mitte mingisuguseid tehnilisi põhjuseid, miks äh, rändushinnad peaksid olema nii, nagu nad on. vaatame turgusid, neli ja pool aastat pärast rändus ühe seadusandluse jõustumist on Euroopa tarbijad jätkuvalt silmitsi liiga kõrgete rändushindadega ja enamus tarbijatest ei tunne ennast hästi, kui nad kasutavad välismaal telefoni ja tegelikult mõnikord nad isegi lülitavad telefoni välja, selle asemel, et vältida ülikõrgeid arveid koju tagasi jõudes. Eurobaromeetri uuring kinnitas seda aastal kaks tuhat kümme. nüüd aga räägiksin sellest, mis saaks edasi me peaksime keskenduma piiriülese tegevuse takistuste eemaldamisele ja tarbijaid tuleks julgustada oma telefoni kasutama ka välismaal. me tervitame küll komisjoni ettepanekut äh, rändluse, uue rändluspaketi osas, kuid me peaksime siiski olema meie meelest natukene ambitsioonikamad ja võtma natukene praktilisema lähenemise rändlustasude eemaldamisel või tühistamisel ja seega meie meelest praegune ettepanek rändluse määruse osas on oluline samm, kuid see on kõigest üks samm väga pikal teel, mis viib rändlusvaba Euroopani. nüüd paar sõna äh, rändlusteenuse eraldi müügist. ma ei keskenduks sellele, et milline lahendus on kõige parem meie meelest rändlusteenuse eraldimüük ja hulgimüügitasude piirmäär võiks osaliselt küll jah, rändlusteenuste turgu laiendada ja paremaid pakkumisi näiteks andmeside osas turule tuua, kuid selles osas pidevalt tarbimine suureneb kuid siiski me arvame, et praegune ettepanek peaks keskenduma tehnoloogia neutraalsele lähenemisele ja see vastab tegelikult ka sellele, mida proua Niibler oma raporti eelnõus on välja pakkunud. ainult ähm, võtmepõhimõtted peaksid olema paigas iga tehnilise lahenduse jaoks. meie vaatevinklist on peamised kriteeriumid, nii et tehnilised lahendused peavad olema kulutõhusad, kasutajasõbralikud ja peaksid tagama koostoimevõime nii suures mahus kui võimalik. nüüd info tarbijale ja kuidas tarbijates usaldusväärsust suurendada ja kuidas ähm, äh, motiveerida neid ring-, rändusteenuseid kasutama. oluline on see, et rändusteenuse eraldi müügi sissetoomine tooks tarbijatele hoopis uue olukorra ja kindlasti mõjutaks ka tarbimisharjumusi ja sellepärast äh, meile peab andma väga selget infot äh, selle kohta, äh, et kuidas on, et on võimalik valida alternatiivne operaator välismaal ja me peame tagama selle, et kliendid saavad väga selget infot teenuste kohta selleks, et vältida tarbijate segadusse ajamist ja neile hägust infot pakkudes kõik eh, turustamismeetodid peavad vastama tarbijakaitse seadusandlusele, eriti mis puudutab ebaõiglase eh, turunduse direktiivi sätteid. nüüd hinna reguleerimine. nagu ma ütlesin, rändlusteenuse eraldimüük eh, ja hulgimüügitasude piirmäärade seadmine võib huvitavaid pakkumisi välja tuua, kuid samas me arvame, et need vahendid, omapäi ei ole piisavad ja sellepärast on hindade reguleerimine väga oluline. lisaks sellele on meil väga konkreetne ettepanek ka hinna reguleerimise osas, mis puudutab telefonikõnesid välismaal, siin peaks meie meelest olema rändlustasu rohkem kulupõhine kõnede puhul ma tahaksin äh, mainida seda, et meil on digitaalse agenda eesmärk. kui me tõesti tahame seda, et äh, aastaks kaks tuhat viisteist oleks välismaal kõne sama kallis kui siseriiklik kõne, siis äh, oleks meie meelest kohane alustada jaemüügi piirmäärast kaksteist, viisteist senti aastaks kaks tuhat kaksteist ja siis sealt tulla alla kolmteist ja kümme kui me vaatame kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eh, turuolukorda, siis eh, oli keskmine jaemüük kolm, kaks tuhat kaheksa kolmteist, kaks tuhat üheksa kümme senti, kahe tuhande kümne jaoks meil ei ole infot veel, aga ilmselt on see hind väiksem, nii et olge ambitsioonikamad nende eh, piirmäärade seadmisel. SMS tekstisõnumi hinnad jällegi peaksid olema kulupõhised kui me vaatame, et äh, kui palju see tegelikult maksma läheb, see teenuse pakkumine operaatorile üks kuni kaks senti, ja samas võrdleme seda selle välja pakutud piirmääraga kümme senti, miks see on nii suur vahe, seda ei kasutata nii tihti, miks peaks olema nii tohutu suur kasumimarginaal? meie ettepanek oleks seitse senti. see oleks minu, meie meelest hästi kohane aastast kaks tuhat kaksteist. nüüd äh, andmeedastus, ka siin me tahaksime seada piirmäärad. üheksakümmend senti megabaidi kohta on meie meelest väga äh, kõrge hind. mõnedes riikides on pakkumisi isegi selliseid, kus üks megabait on viis senti, miks peaks seadma seadusandluses piirmäära nii kõrgele viiskümmend? jah, marginaal peab jääma arendusteenuste eraldimüügi puhul aga kui see marginaal on sada protsenti, siis see on juba meie meelest täiesti kohane. ja viimane märkus, mille ma hea meelega teeksin, puudutab äh, läbipaistvust ja, ja ülevaatemenetlust praeguste sätete kohastelt on tarbijad kaitstud hinnašokkide eest Euroopa Liidu sees reisides, selleks, et tarbijad oleks täiesti kaitstud hinnašoki eest, peaks seesama turvameede kehtima mitte ainult eurotariifidele, vaid ka äh, tekstisõnumid ja peaksid laienema siis ka rändusteenuste kasutamisele Euroopa Liidust väljaspool, see peaks olema sama nii ähm, ettemaksulepinguga kui ka järelmaksulepinguga klientidele. ja nüüd veel paar märkust. kui otsustatakse rakendada rändlusteenuse eraldi müügimenetlust, siis tundub, et äh, võib-olla ülevaate menetluse käivitamine juba aastal kaks tuhat viisteist on natukene ennatlik ja me tegelikult ei tea selleks ajaks, milline on struktuursete meetmete mõju olnud ja sellepärast peab komisjon väga ettevõtlik, ettevaatlikult hindama seda, kuidas turg toimib, kas ja kui ta aastal kaks tuhat kuusteist tõesti toimib väga hästi ja siis tuleme välja lõppettepanekuga, suur tänu! suur tänu! ja ma tahaksin tervitada siin ka Malcolm Harbourit, tule parem kohe siia meie kõrvale. suur tänu kõikide nende äh, sõnavõttude eest, sest aga nüüd on kolleegidel võimalus küsimusi esitada, üritame teha nii tõhusalt kui võimalik lühikesed äh, küsimused, konkreetsed vastused. kõigepealt Paul Rüübich ja äh, danke, Herr Vorsitzende, meine Frage bezieht sich auf. jah, suur tänu. ma ütlen äh, must carry põhimõttele kuidas selle hinnad kujunevad? Äh, olen IMCO äh, komisjoni liige Engström. nimelt öö, äh, Telekomi, te ütlesite, et te toetate neid hinnatasemeid, mille komisjon Äh, on välja pakkunud, alustab kolmesajast megabaiti kohta ja lõpeb sajaga. mina teeksin ettepaneku, et see piirmäär oleks kümme euro megabaigi kohta. Telefonikaga olen rääkinud ka varem sellest, nemad ütlevad, et see on täiesti põhjendamatu. miks te arvate, et kümme oleks äh, täiesti vastuvõetamatu? sest et proua Niibler ütles varem, et jaemüük vist Saksamaal oli kaheksa kaheksakümmend ühe pakkumise puhul ühe gigabaidi kohta. ja tegelikult on Telefonikal üks veelgi parem pakkumine Hispaania klientidele, kaks gigabaiti kaheteist ja poole euro eest äh, kuus. see on see jaemüük. Äh, kuidas suud-, suudate kuus kahekümne viiest koos kuussada hispaanlastele pakkuda, siis miks peaks olema jaemüügis kümme eurot äh, täiesti vastuvõetamatult madal hind? härra Kelly, palun. suur tänu! väga huvitav see, mida täna kuulsime ja nagu ikka, seisukohad lähevad äh, lahku, äh, olenevalt sellest, keda nad esindavad. aga räägiksin sellest, et et meil peaks olema hinnapiirmäärad, äh, mis oleksid nii sarnased siseriiklike hindadega kui võimalik, aga kas neid ka siseriiklikke hindu hakatakse siis piirama, sellepärast et kas mitte ei kaasne ohtu, et kui rändluse hinnad nendega seotakse, et siis tekivad kartellikokkulepped, mille tulemusena kõik hinnad tõusevad. ärgem unustagem seda et kui me esimest korda need hinnapiirid sisse tõime, siis meid kaevati selle peale Euroopa kohtusse. nii et mulle tundub, et Euroopa Liidu roll selles osas äh, kujuneb väga oluliseks. Äh, härra Del Castillo, suur tänu, härra esimees. on ilmselge, et üldine eesmärk on kõigil sama, et kõik tahavad äh, oluliselt kärpida äh, jaemüügi hindu, sest et me räägime peaasjalikult siin tarbija nimel. ja sellepärast mulle tundub, et et siseriiklikul tasandil on asjad palju paremad nii et igasugused sammud selles suunas, et äh, rändlushinnad oleks sarnased sise, riigisiseste äh, sideteenuste hindadele on ju väga positiivne. aga ma küsiksin küsimuse esimesele, esimeselt, esimesele kõnele, kes Telefonikat esindas, Robert Murik. kas te natukene täpselt, täpsemalt võiksidki rääkida sellest äh, alternatiivist see riigisiseste hindadele sarnane hinna poliitika, see on äh, ilus äh, lause, aga ta-, tegelikult tahaks täpsemalt teada. Charles Chichester. suur tänu, härra esimees! ja suur tänu ka meie külalistele täna pärastlõunal ma tahaksin alustuseks öelda, et mõned need märkused, mida on kuulda olnud ähm, erinevatelt äh, erinevatest inimestest, inimestel tunduvad minu meelest liiga keerulised olema. ja, ja see on äh, suhteliselt äh, tugevaks argumendiks kujunemaks sellele, et kogu see protsess ära unustada. teiseks äh, tõmbab mind ligi see ettepanek, et teatud operaatoritele peaks erandeid võimaldama, kellel juba on hinnad sarnased siseriiklikele hindadele ja tegelikult viib see samale asjale, et kogu see asi üldse unustatakse ära ja kolmandaks, mitte midagi ei räägitud sellest, mis väga paljudele meie jaoks oli tõsine probleem, nimelt et selle eest ka võetakse raha, et sa selle kõne võtad vastu, sellepärast et see ei ole ju vabatahtlik, kas kõne võtad vastu või ei võta. mul oli suur kiusatus esitada muudatusettepanekuid, et igasugused sellised kõne vastuvõtutasud tühistada, aga võib-olla selle juurde tuleme hiljem tagasi mingi hetk. aga minu küsimus aga enne seda veel, ausalt öeldes äh, ma suhtlen äh, Äh, kõhklusega nendesse äh, operaatoritesse, kes ütlevad, et neile meeldib komisjoni ettepanek. ma ei usalda teid väga hästi. Äh, minu küsimus teile, et millised oleksid teiepoolsed ettepanekud selle kohta, et kuidas meie seadusandjatena võiksime tiibustada konkurentsi selles valdkonnas, ilma et me hakkaksime siin mikrotasandil asju juhtima, pannes paika mingisuguseid lävendeid või hinnalagesid mina tahaksin siiski tööstuse esindajatelt endilt mingisuguseid ettepanekuid kuulda et kas te võiksite oma ettevõtli-, ettevõtlusalased ja tehnoloogiaalased oskused panna selle rakkesse? Angeelika Niibler. suur tänu, härra esimees, mul on kaks-kolm küsimust meie ekspertidele. mis puudutab neid struktuurseid lahendusi, sarnaselt härra Chichesteri öeldule olen ma praegu natukene segaduses. kui me vaatame open access ja must carry lahendusi, siin keegi ütles, et äh, Jacques Manifet ütles, et, äh, et igal pool ei olnud neil võimalus äh, neid teenuse, teenuste alles kokkuleppele jõuda igal, igas riigis. härra Murrik Telefonikast ütles, et tema toetab struktuurseid meetmeid põhimõtteliselt ja rääkis eh, hinnapiirmääradest, eh, sellest, sellele tuleks kindlasti keskenduda, härra Forrest eh, ütles, et talle need struktuursed meetmed ei meeldi. nii et tegelikult arvamused on läinud lahku. ja seadusandjale muidugi selline olukord eriti ei meeldi, sest see ei tee meie elu kergemaks. nüüd see üksikimsi ja kaksimsi ja local breakout, äh, nendest asjadest tuleks ka rääkida, oht äh, sellega kaasneb see, et me hakkame eelistama Euroopa Liidu väliseid operaatoreid ja see loomulikult läheks meie ettevõtete konkurentsi äh, või hakkaks see õõnestama meie ettevõtete konkurentsivõimet mina seadusandjale praegu, seadusandjana praegu küll ei saa aru, millist teed me võiksime välida, me oleme eesmärgide osas kokkuleppele jõudnud, aga kuidas sinna jõuda, on veel lahendamata. ja olen täiesti nõus sellega, mida ütles härra Chichester. kuidas tagada rohkem konkurentsi? ja teine küsimus midagi tahaks me teada ka eh, kodumaiste kõnede kohta, kuidas nende puhul te suudate pakkuda nii fantastilisi hindu, aga kui, aga eh, rändlustasud on kakskümmend, kolmkümmend protsenti kõrgem, me lihtsalt ei saa aru, miks see nii on. kuidas te seda põhjendate? miks teil ei võiks olla mõistlikke hindu ka välismaiste kõnede vahel, te rääkisite ise tasakaalustamisest. me tahame ju lõpuks, et, et inimesed maksaksid mõistlikke hindu, ei Riida Korhole. suur tänu. kolleegid on mitu korda rääkinud sellest, et et ähm, kodumaised hinnad on tõesti fantastilised ja suurepärased ja minu küsimus telekomooperaatoritele äh, kas me oleme veendunud, et et need ähm, sise, kodumaised hinnad tegelikult katavad kulu või on nad, nad nii odavad sellepärast, et nad, et operaatorid äh, hoopis äh, rändlus äh,, kõrgete rändlustasadega, tasudega teevad tasa selle odava hinna. äkki vastate mulle sellele küsimusele, aitäh? So, vielleicht machen wir jetzt mal eine Antwortrunde von denen suur aitäh, nüüd äh, vastused ekspertidelt, kes äh, soovivad sõna võtta, võib-olla kõik ei soovigi sõna võtta. aga alustan nüüd endast paremalt, kui te ei taha midagi öelda, siis ärge tundke ennast kohustatuna. aitäh, ähm, Robert Moorik Telefonikast, paar küsimust küsiti otse kohe minu käest, nii et äh, käsitlen neid kõigepealt kuulsin küsimust selle kohta, miks äh, hulgimüügitasude piirmäär data jaoks äh, on nii kõrge, selle, seda küsis härra sealt. Äh, datarändlus on üsna kulukas ja ma arvan, et kõikidel operaator, kõik operaatorid on seda mõistnud, hetkel on seda äh, muutusturul näha äh, Äh, rändlusmäärad äh, on langenud päris kiiresti aastast kaks tuhat kaheksa umbes viiskümmend protsenti aastas, nii et konkurents sellel turul on just äh, tööle hakkamas. miks? sest paljudel klientidel on tänapäeval nutitelefonil ning me tahaksime stimuleerida neid kliente oma nutitelefoni sisse lülitama ja neid teenuseid tegelikult kasutama. nii et võrreldes kõnedega, kui me Eh, et kus, kui me madaldame hindu, siis hakatakse rohkem seda kasutama, siis data puhul on, eh, kõnede puhul seda eriti näha ei ole, aga data puhul on see ilmselge, nii et sellepärast turg ka reageerib. aga see kõik ei leia aset üleöö. Need on asjad, mis muutuvad järk-järgult. ja nagu ma ütlesin, siis me jõuame nende hinnatasemeteni mida te kõik loodate, et jõuame sinna aja jooksul, aga kui te annate turule siin võimaluse, siis järk-järgult me liigume sinna suunas ja aastaks kaks tuhat viisteist peaksime me ka kohale jõudma. mis on tegelik data kulu, olgem ausad, seda ma ei tea. on mitmeid data tooteid, masinad masinale näiteks, kus on äh, Äh, väga lühikesed dataliikluse äh, pursked, äh, aga mis see kulu täpselt ja siis on teiseks, mis see kulu täpselt on, see sõltub, millist tehnoloogiat kasutatakse ja see sõltub sellest, millist teenusest osutatakse. aga määrad on liikumas õiges suunas. proua Pilar de Castillo küsis see Äh, kodulähedase hinna määramise lahenduse kohta. me ei ole küll veel äh, täiuslikult suutnud defineerida seda, aga meil on, äh, me oleme mõelnud millegi sarnasele, mida kirjeldas kolleeg Puigist, ma arvan, et operaatorid suudavad välja mõelda erinevaid variante, mis pakuvad klientidele hindu, mis on väga lähedad see siseriiklikule määradele. ma praegu siin toon lihtsalt näiteid, kolmkümmend päeva tasuta rändlust näiteks või euro eest päevas äh, äh, nii palju rändlust, kui soovite, sellist tüüpi pakkumised äh,. ehk siis me peame silmas seda, et me ei taha piirata neid äh, jaemüügimudeleid, millega operaatorid välja võivad tulla aga ehk Berekile võiks anda ülesandeks eh, anda meile teatud suuniseid selle kohta, mis on nii-öelda kodulähedane ja mis eh, nende eh, parameetritele langeb ja siis kui operaator teeb seda, siis on ka sisemine konkurents olnud näiteks üks Hispaania, kui üks Hispaania operaator selliseid määrasid pakub, siis see survestab teisi Hispaania operaatoreid, kas siis äh, Äh, mingi parema määraga välja tulema struktuurilise lahenduse all või siis ma ütleks midagi muud välja. nii et niimoodi tekib ka turul konkurents, aga operaator ise saaks siis otsustada, kas ta võtab kasutusele struktuurilise lähenemise või siis midagi sellist nagu see kodulähedane äh, hind. Äh, miks ma ütlen kodulähedane, sest et rändlusega on alati seotud teatud kulud Äh, härra Sisesar mainis vastuvõetavaid kõnesid, äh, äh, siin on ka kulud seotud asjaga ja kui kasutada mõnda nendest mudelitest, mida ma just mainisin, siis on ehk võimalik need kulud tagasi teha. proua Niibler küsis, miks rändluse eest rohkem raha küsitakse. minu kogemuse põhjal on vastus majanduses ning on seotud hindade elastsusega, see kostub äh, väga keerukas, aga kui te näiteks küsite kliendilt, et äh, mida te soovite, väga odavad siseriiklikud määrad või siis te maksate raha ja siis te maksate, maksate rändluse eest või siis veidi kõrgemad määrad, aga rändluse eest ei maksa, siis äh, enamik kliente valib väga madalad siseriiklikud määrad. siin peitubki konkurents ja operaatorina Eh, seetõttu eh, on eh, tark panna hinnamäärad sellised, et rändlus on kulukas ja konkurents toimub peamiselt siseriiklikult. see on peamiseks vastuseks teie küsimusele. puigist, Emmanuel Forest, täienduseks selle, mida ütles kolleeg selle kohta, miks rändlusemäärad on nii kõrged, me tuleme GSM-i maailmast, kus ühe minuti kõne hind oli väga kõrge, sest tehnoloogia ei olnud niivõrd äh, tõsine ja kui äh, ja roomingu hind ka pandi niimoodi minuti SMS-i ja megabaidi järgi paika. aga nüüd see ribalaius, mis kliendile kättesaadav on, on, muutub üha suuremaks ning tahaksime veenda äh, komisjoni, et uus mudel peaks, business, ärimudel peaks olema selline, mis võtab arvesse, mida klient peab äh, maksma äh,. kui klient viib oma telefoni Prantsusmaale, siis peab maksma päris palju selle eest, et on oma telefoni sinna viinud Prantsu-, et kogu Prantsuse telefoni äh, ter-, ter-, territooriumi eest ja kõne eest üha vähem äh, Äh, kui ta kasutab rändlust, siis ta peaks maksma ainult selle eest, et ta ei ole Euroopa üles teenust kasutanud või tellinud, mitte aga nii palju nende lisaminutite eest, sest et need ei ole võrgustikele koormaks. Äh, ka ja on ju tõsine erinevus olemas nende vahel, kes väga palju kasutavad teenust ja kes väga vähe rändluse puhul. Äh, see võiks olla siis kas vabatahtlik või kohustuslik selline lisakulu geograafilise laienemise eest, kui Prantsuse klient tahab kasutada Saksa või Itaalia võrgustikust ja ma-, maksab väikest lisatasu, näiteks euro päevas, ja kui ta ostab selle terve kuu jaoks, siis oleks see vähem kui kolmkümmend eurot, sest see tuleks paketina ja siis oleks kõigi operaatorite eh, vahel konkurents selle osas, milline on selle lisatasu õige määr ja niimoodi saab täita ka digitaalse agenda eesmärke, mitte et oleks sama hind siseriikliku ja rändlustariifi vahel, vaid et äh, see hinnavõitlus käib selle üle, palju lisamaksu maksta selleks, et Euroopa võrgustikule ligi pääseda ja lõppkokkuvõttes oleks selle eest kogu Euroopa jaoks, liidu jaoks kasu. Um, in roaming one and roaming two has been about to regulate roaming üks ja roaming kaks on äh, puudutanud hinna reguleerimist, mingit konkurentsi stimuleerimist siin ei ole olnud. ma, kui ma pöördun erinevate riikide poole, siis andke mulle, öeldes, et andke mulle ligi, et ma saaksin ligipääsu, et ma saaksin teie riigis lahendusi pakkuda aga seal ei leitud, et see oleks hea lahendus, millega vähendada survet, mis neile tuleb Euroopa Komisjonilt roaming kolm on nüüd äh, teistsugune, sest et äh, ja nüüd me peame otsustama, kas me teeme prioriteediks konkurentsi stimuleerimise ja siis me ootame veidi selleks, et äh, näha, et see konkurents toimima hakkaks, vähemalt kaks aastat, ma arvan. ja siis ei saa seda piirmäära väga kõrgeks teha, sest et see tapaks konkurentsi eriti praegu on seda eelarvet praegu keeruline saada või siis on võimalik öelda, et me ei taha konkurentsi, me tahame sellist äh, kohalikku hinda, kus iganes te olete Euroopas, see oleks siis poliitiline otsus, aga siis me ei saa kujutada endale ette, et me tahame konkurentsi. see on üks või teine. Äh, kui me konkurentsi tahame, siis me peame anda ettevõtetele nagu mina või Vodafone või kes iganes veidi aega selleks, et nad oma ettevõtlust ka arendada saaks, aitäh. So, um, sorry, just on the, the, the question from Mr. Chil-, Chil- vastuseks härra Chichesteri küsimusele. ja äh, proua Niibleriga, et ma olen täiesti nõus Transateli kolleegiga, et konkurentsile peab andma veidi aega, et ta saaks tööle hakata. Äh, ja selle jaoks peab meil olema äh, piisav hu ruum hulgimüügitasude piirmäära ja jaemüügitasude piirmäära vahel Äh, konkurents peaks toimuma jaemüügi tasandil hetkel ei ole näha mingit meedet, mis äh, tekitaks konkurentsi hulgimüügi tasandil ja hetkel me näeme, et pluss-miinus üks või kaks protsenti operaatorid liikmesriikides äh, siis võidavad teatud samasuguse hulga rändlus tulumäärast, mis meil on siseriiklikult ja see on äh, totter, sest et äh, iga operaator võiks tegelikult kogu selle turu enda peale võtta. lühike kommentaar, mis puudutab konkurentsi ning piirmäärade tasandit. leiame, et äh, on võimalik saavutada konkurentsiga madalamate piirmääradega, mis on aus marginaal, seda me võime arutada tunde ma arvan et, et sada protsenti on juba päris palju, nii et me, eh, siin peaks olema ruumi ka konkurentsile, aitäh. lihtsalt lühikese kommentaari, mina lõin oma ettevõtte aastal kaks tuhat selle rändluspõhimõtte peal ja mina äh, olen maksnud endale tuhat kaheksasada eurot viis aastat äh,. enne olin strateegiajuht Alcateli eh, ühes äh, divisjonis äh, ja mujal, nii et mul äh, nii et enne ma olen päris palju teeninud. Äh, nii et äh, ma Neid hindu alandada tegelikult ei ole nii lihtne. Äh, aitäh! ja lõpetuseks Bereki esindaja, kes võib-olla saab ka kommenteerida suur aitäh, et te kutsusite Berki siia, et avaldada oma arvamust äh, selle debati kohta, mis on seni aset leidnud. see on olnud päris rikkalik ja käsitleksin ainult mõnda punkti sellest, mida siin käsitletud. Tony Shortall, hulgimugi äh, tasuta küsimus, äh, mõned vapr-, päris toredad kommentaarid olid Berki kohta, mind polegi vist enne vapraks kutsutud, aga ja, need eh, hind, hinnangud selle kohta, mis on kulud, eh, eh, mille Perek tegi, et see on konservatiivne ja see oli selle põhjal, mis on hetkel jaemüügi piirmäärad, eriti mis puudutab andmesidet ja ilmselt siit võib jõuda järeldusele, et järgmine kord Peret vaatab üle oma arvud Äh, ajakavastatumate kulumudelite puhul, mida meil hetke, põhjal, mida meil hetkel ei ole, välja arvatud paari riigi kohta ja siis mul on tunne, et äh, need numbrid saavad olema palju madalamad kui seekord. aga see on selline tunne, mis mul on. Need arvud, mis meil on, põhinevad kõige paremal infol, mis meil too hetk kättesaadav oli. seejärel ütles Toni, et äh, tema arvates kui hulgimüügikulud märkimisväärselt alanevad, siis äh, hakkavad ettevõtjad pakkuma Euroopa üleseid tariife, kus rändlushind on enam-vähem sama, mis äh, koduse teenuse hind. kas selline asi saab juhtuma, ma ei tea, aga ma tean, et see ei juhtu kindlasti enne, kui hulgimüügihinnad märkimisväärselt ei alane. nii et see on minu arvates eeltingimus selleks, et saavutada äh, digitaalse agenda eesmärgid, hulgimüügihinnad peavad märkimisväärselt langema, võib-olla selles suunas, eh, mida proua Niibler on oma piirmäärade puhul välja pakkunud või isegi madalama pikas perspektiivis. me räägime siin eh, sellest, et konkurents eh, hakkaks toimuma jaemüügi tasandil, oluline märkida, et strukturaalsed meetmed võivad olla üks moodus, kuidas jaemüügi konkurentsi sisse tuua, aga mitte ainuke moodus ja kui me saavutame need Euroopa-ülesed tariifid, mida pakuvad äh, lõhestavad äh, turutegijad, kes äh, üritavad oma turuosa kasvatada niimoodi agressiivselt, siis see on veel üks moodus, kuidas tekib konkurents siin turul, tasakaalustades seda konkurentsi, mis meil juba on paljudes riikides siseriiklikul turul ja selline asi hakkaks jah leidma ka siis rändlusturul ja veel üks äh, küsimus, mille esitas proua Niibler selle kohta, miks äh, jaemüügi rändlushinnad on nii kõrged. Robert Murg andis sellele äh, majandusteadlase vastuse. mina ütlen, et nad on kõrged, sest ettevõtted saavad seda endale lubada, sest tegelikult mingit erilist konkurentsisurvet ei ole. ja, ja need jäävad jätkuvalt nii kõrgele, kuni konkurentsisurvet ei ole. ehk siis ühel või teisel viisil, kas hindade piirmääraga või konkurentsi sisseviimisega see on ainuke moodus, kuidas need hinnad allapoole tulevad. Äh, siis käsitleksin seda dilemmat, äh, mida, millele viitasid mitmed parlamendiliikmed, aga ka mitmed panelistid selle kohta, kuidas oleks kõige parem hinnad alla saada. ma arvan, et tegemist on äh, poliitika küsimusega. Perek suhtleb väga kirglikult konkurentsi kus iganes oleks võimalik äh, seda sisse tuua, aga me ei suhtle sellegi, sellesse religioosselt, meie arvates on see äh, vahend, millega saavutada lõpptulemus, mitte aga lõpptulemus ise, nii et äh, lõpptule-, eesmärgiks on meil anda head kogemust, häid hindu, head teenust tarbijatele. laialdaselt on kaks lähenemist, nagu paljud inimesed on täna juba öelnud, on võimalik piirmäärad väga madalale tuua, see on selline toore jõulahendus või siis äh, võib äh, sisse tuua konkurentsi ja võib loota, et äh, konkurentsijõud teevad ära selle töö, reguleerides hindu tõhusalt pikas perspektiivis. Perek on olnud ettevaatlik selles osas, kuidas, äh, kui palju seda praktikas tegelikult juhtuda saab. oleme vaadanud kõiki strukturaalseid lahendusi, mis hetkel paigas on, jätkuvalt uurime neid, rafineerime oma analüüsi, aga jääme siiski ettevaatlikuks. ei ütle, et seda ei juhtu ja on väga tõeline, et see tegelikult ka aset leiab, eh, vähemalt eh, selle tihedalt rändluse kasutajate jaoks, eh, nemad võivad eeldada, et nende hinnad tulevad alla konkurentsi tingimustes, aga massituru klientide puhul on see tunduvalt vähem selge, kas need meetmed toovad endaga kaasa madalamad hinnad, vähemalt keskpikas perspektiivis. ehk siis see ongi dilemma, ja selle tagajärjel leidis Berek, et hindade piirmäärad, mille komisjon välja pakkus, olid liiga lahked ja ei kaitse piisavalt tarbijat selle võimaluse eest, et konkurents ei hakka sellel turul kiiresti toimima. ja see on ka põhjus, miks Perek tervitab nii mõlemate raportööride lähenemist äh, tuua need hindade piirmäärad veel madalamale sellest, mida komisjon varem oli välja pakkunud. nüüd väga lühidalt veel paar küsimust, mis diskussiooni käigus tõusetusid. viidati äh, sellele nii-öelda Apple'i ja Google'i probleemile. ma arvan, et tegemist on suuresti poliitilise küsimusega ja tehnokraat võib-olla ei peakski kommenteerima selle koha pealt, kas see on hea asi või mitte aga annan sellele tehnokraatliku analüüsi. ehk siis, kui sellised tegijad, ükskõik kust nad tulevad, tulevad turule ja tekitavad konkurentsisurvet, siis see on tarbijale hea. ja, ja pereki vastutus ongi keskenduda sellistele lahendustele. ja lõpetuseks see erandi mõte, see ettepanek, et ettevõtted, kes on valmis vabatahtlikult pakkuma tariifi, kus rändlusi hind on lähedane eh, siseriiklikule, me võime rääkida sellest, mis see lähedane on, aga kindlasti on võimalik mingid suunised ka tekitada siin. ehk siis, kui pakutakse tariifi, mis on eh, siseriikliku tariifile lähedale, siis nemad peavad eh, saama erandiks sellest eraldimüügi kohustusest. ja ma arvan, et see on huvitav mõte Äh, ja selle suur boonus on see, et see saavutab selle, mida enamik siin riigis ilmselt tahab. et äh, rändlushinnad äh, on väga sarnased siseriiklikule hinnale ja siis tarbijad ei pea muretsema selle pärast, kui palju nad saavad kasutada oma telefone, kui nad on välismaal. siin on muidugi mõned tagajärjed, millele võiks mõelda äh, ehk siis eh, see töötab tunduvalt lihtsamalt eh, sellistes riikides, kus siseriiklikud hinnad on kõrged võrreldes sellega, kus nad on madalad. see on selle tagajärg, et eh, rändluse hulgimüügi hind on tunduvalt kõrgemal siseriiklikust hinnast, nii et on riike, kus see marginaal nende asjadega mängida on tunduvalt suurem ja et äh, anda teile aimu, kui erinevad on need äh, hinnad Euroopas, siis eelmisel aastal äh, Pereka uuris seda veidi ja riik, kus on kõneteen-, kõnerändluse kõige kõrgem hind. ja ma lõpetan hetke pärast. siseriiklik hind oli seitseteist senti minut ja kõige madalamas riigis oli see hinnatase määraga riigis oli see kaks senti ehk siis väga lihtne on neid kodulähedasi hindu Äh, madalade, äh, lähedale tuua riigis, kus see on seitseteist äh, senti minut, kui see, kus on kaks senti minut. ma tänan südamest, aga ma pean ka aega jälgima. ja nüüd lõppsõnaks saab kõigepealt sõna proua Korhola ja siis veel proua Niibler. palun, kolleeg Korhola uh,. suur tänu. suur tänu huvitavate ettekannete eest nüüd ma räägin IMCO komisjonis oma mõtetest. kui me vaatame praegust rändlusmäärust, siis me tõesti näeme, et äh, rändluse tasu ja S nii kõnede puhul kui ka SMS-ide puhul on vähenenud. aga äh, jaehinnad on endiselt maksimumtariifide äh, tasandil, mis Euroopa Liit on kehtestanud ja konkurents puudub. oma eesmärkide hulgas Euroopa digitaalagendas on komisjon eesmärgid ära näidanud ja mm, aastat kaks tuhat viisteist jääb erinevus rändlustasude ja kodumaistasude vahel kaduma. aga et need tasud läheneksid, on vaja leida lahendusi, mis julgustavad konkureerima ning stimuleeriksid rändlusturgu ka veel enne seatud tähtaega. struktuurilised meetmed ja piirhinnad on midagi, mida ei saa eraldi lahus käsitleda. ja sama käib ka eh, hulgimüügitasude piirmäärade ja jaemüügitasude piirmäärade kohta. kui me tahame struktuurilisi lahendusi, mis toovad konkurentsi turule, siis peab olema eh, piisavalt ruumi eh, nendel hulgimüügi ja jaemüügi hindadel, et olla atraktiivsed uustulnukatele turule, kes siis äh, tõesti tuleksid, oleksid kasumlikud ja saaks piirhinnad üldse seejärel kaotada. jah, et hinnad äh, alandada äh, liikmesriikide äh, hindade tasandile, mm, selleks me ei saa reguleerida seda valdkonda ainult, sest see lahendusi ei too. me oleme kaalunud pigem struktuurilisi lahendusi äh, Äh, ühte EMC-d ja kahte EMC-d ja edasimüüki ja local breakout'i, neil on nii plussid kui miinused kõigil. hetkel aga näib, et liiga vara on veel ära otsustada, milline lahendus pikaajalises perspektiivis oleks parim. nii et äh, peame vaatama, milliseid tehnilisi lahendusi me tahame näha meie õigusaktis äh, ja tähtis on, et ei tekiks õigusakt, mis siis, kui teda hakatakse rakendama, ei oleks juba ajast maas. tehnoloogia areneb ju väga kiiresti ja sellepärast mina oma IMCO arvamuses olen pakkunud välja muuta määrust ainult põhitähtsates aspektides. ja samamoodi nagu proua Niibler on teinud ja ma arvan, et hinna piirmäärad tegevustega võib lõpetada ka, võib jätkata pärast aastat kaks tuhat kuusteist mõnda aega sedamööda, kuidas turud arenevad ja anda neil aega areneda. nüüd, mis puudutab tarbijakaitset ja läbipaistvust, siis hindade läbipaistvus on pärast viimast äh, rändlusmäärust tublisti paranenud ja see praktika peab jätkuma. tarbijatele peab olema tagatud läbipaistev ja arusaadav informatsioon ja neil peab olema võimalus ka paremini võrrelda hindu ja vahetada rändlusteenuse pakkujat. ma tegin muudatusettepanekuid oma IMCO arvamuses, tegin ettepaneku, et see eh, ohutus eh, piirmäär oleks viisteist eurot ja samuti see arveshoki ärahoidmine peaks kehtima ka rändlusele väljaspool Euroopa Liitu. ja operaator peab hoiatama, kui selline piirmäär on saavutatud, klienti sellest, et ta on piirmäära lähedal. aga me teame, et eelmüügilepingud ei hoia ära arvešokke. ette makstud lepingud ei hoia ära arvešokke Euroopa Komisjon pidanuks selles eh, uues redaktsioonis välja pakkuma määruse parema struktuuri ja konsolideerima ka kõik tarbijakaitse eh, sätted ja see puudutab ka arvešokke ja nõudeid, mida esitatakse rändlusteenustele. ma tänan selle lõppsõna eest ja nüüd saab Angeelika Niibler tööstuskomisjoni nimel veel lõppsõnaks sõna. jah, ma tänan kallid kolleegid, ma arvan, et see mõttevahetus oli väga huvitav siin äh, tööstuskomisjonis. me arutame edasi, kuidas ikkagi meil õnnestub konkurents tagada äh, siin valdkonnas ja ma tänan ka Pereki kolleegi äh, sõnavõtu eest ja me jääme kontakti temaga ja mm, kui kõik muudatusettepanekud kolleegidel tulevad, siis me jätkame seda mõttevahetust. ma tänan teid pädevate mõtteavalduste eest, ma tänan eksperte siin ja ma juba rõõmustan ette uute arutelude üle ning ma usun, et meil õnnestub hea lahendus leida, mis tõukab tagant konkurentsi Euroopas ning tõesti tagab meile mõistlikud hinnad digitaalmaailmas Euroopa Liidus. ma tänan Angelika Niiber ja lõpetuseks saab sõna veel Malcolm Harbour, kes on siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni esimees, palun uh,. Well, jah, ma tänan. ja ma teen väga lühidalt, Herbert, kõigepealt ma tänan komisjoni liikmeid selle eest, et kutsusite ka meid siia ja andsite võimaluse anda oma panus tarbijakaitse valdkonnas jah, ja tõesti, siin on aspekte, mille kallal me oleme tublisti tööd teinud ja mul on hea meel ka siin näha eh, kolleeg Castillot, kellega me Telekomi paketiga juba varem oleme töötanud. mõned märkused lõpetuseks, kahjuks ma kogu kuulamise ajal siin ei olnud, aga ma pidin eh, olema oma komisjoni koosolekut juhatamas koos eesistujaga. kõigepealt üldine märkus, ma arvan, et väga tähtis on, et perekond kaasatud selle teema käsitlemisse ja pereks selleks ju ongi kutsutud ellu ja tähtis on ka, et liikmesriikide reguleerivad asutused oleksid paremini kaasatud poliitikate kujundamisega, see on hea turgudele, ettevõtjatele, see on hea tarbijatele ja mm, mul on hea meel, et te olete olnud väga aktiivne äh, ja ka kahes eelmises voorus olete olnud väga aktiivne ja jagate nüüd oma kogemusi laialt meiega. ja, ja mul on kahjuks märkus selle kohta, et perek <clears throat> on pigem siiski andmete kogumise peal väljas ja ma usun, et meie komisjonid tahavad, et tõesti perekil oleks juurdepääs kogu informatsioonile, et paremat rolli tulevikus etendada. ja mis puudutab tarbijahindasid ja hindade võrdlemise võimalust, me oleme alati selle eest seisnud ja see puudutab kasutajate õigusi. tõesti on vaja seista hea selle eest, et tarbijatel oleks väga selge äh, ja ajakohane informatsioon, et nad saaksid võrrelda informatsiooni ja langetada põhjendatud otsuseid. ja proua Korhola ja proua Niibler juba ütlesid seda ka väga selgelt oma dokumentides. see on tähtis ja teine märkus meie seisukohast seondub sellega, mida me varem koos oleme teinud, nimelt me oleme väga palju survet avaldanud selles suunas, et tarbija saaks vahetada äh, teenusepakkujat ja tähtis on, et tarbija saaks eh, eraldi teenusepakkuja ka rändlusteenuse jaoks valida, kui ta seda tahab ja vaja tagada, et see eh, teenusepakkuja vahetamine saaks toimuda võimalikult kiiresti. ja Rita on siin välja pakkunud lühema aja, aga ma usun, praegu võime selle aja lahtiseks jätta, sest meil on vaja kõigepealt andmeid vaja selle kohta, millised tehnilised tingimused peavad olema täidetud, kui me mõtleme telekomi paketi reformimise peale, siis mina tegin ettepaneku, et see äh, numbrite, telefoninumbrite vahetamine võib-olla on palju kiirem siseriiklikult ja meil oli palju kaebusi selle kohta, me olime väga auahned ja ma usun, et äh, kõigile pakutakse nüüd tänu meie aktiivsele tegevusele kakskümmend neli tundi äh, numbri vahetamiseks maksimaalselt nii et selline äh, numbri vahetamise kiirus on väga oluline, ei mingeid viivitusi, et alternatiivne pakkumine tõesti piiranguteta kohe kättesaadavaks muutuks ja keegi ei tohi äh, siin halvemasse olukorda sattuda. see on midagi, mille kallal tuleb töötada edasi. ma ei hakka põhjalikult nüüd rääkima nendest piirmääradest äh,, aga väga tähtis on see, et need piirmäärade süsteem jääks alles nii kauaks kui vajalik tagamaks tõesti, et konkurents tekiks turul, me kõik oleme ju selles suhtes ühel meelel. ma tean, et siin kahel osapoolel on erimeelsused ja siin on vaja majandusandmeid vaadata, aga proua Niibler ja proua Korhola oma arvamuses ja raportis ka pooldavad sellist lahendust, mis võimaldab ka sellist marginaali et saaks turule tulla uued lahendused ning Pereki seisukohta toetan samuti, kui ta ütleb, et analüüs ei ole olnud veel piisavalt mõningate struktuuriliste lahenduste kohta. ja praegu ei tohi kiirustada ja võtta kasutusele mõne la-, mõni lahendus, mis on veel läbi proovimata ja analüüsimata, nii et seniks peab kindlasti jääma paika eh, tasude piirmäärade süsteem ja me oleme kõik nõus, et meil on vaja alalist lahendust siin sellist lahendust, mis ei nõuaks eh, järgmisi pakette, rändlus viis, kuus, seitse, et ei peaks nende arutamise juurde siia hiljem tagasi tulema. ja eh, muidu võib juhtuda, et me jäämegi lõputult arutama neid jaemüügi piirmäärasid ei, me peame saama tugineda majandusanalüüsi tulemustele ja me tahame, et turg toimiks ja oleks innovaatiline, pakuks välja ka tulevikulahendusi. ning et kõik see saaks toimuda, on vaja tingimused luua. aga meil on vaja ka vaadata, mis toimub äh, siseriiklikel mobiilteenuse turgudel. me näeme, et piirhinnad näiteks Ühendkuningriigis, kus on palju äh, mobiilteenuse pakkujaid, on endiselt olemas. ja see pioneertegevus, mis rändluse vallas on, et uusi lahendusi leida, et tõesti ka saaksid uued virtuaalsed mobiiltelefoni operaatorid turule tulla. selleks on vaja luua tingimused ja selle kallal edasi töötada. nii et ma ootan pikisilmi meie edasist koostööd ja tänan teid, et kutsusite meid siia teie komisjoni olid väga huvitavad sõnavõtud. Äh, suur tänu, härra Malcolm Harbour äh, suur tänu kõigepealt nende märkuste eest ja teiseks äh, suur tänu ka suurepärase koostöö eest. meie töö tõesti sujub nagu leppes reega ja seega ma tahaksin praegu ametlikult selle kuulamise lõpetada meil on päevakorras küll veel punkt, et me räägime nüüd äh, proua Nibleri raportist, aga nagu ma aru saan, siis selleks erilist vajadust nagu ei ole. ei ole mõtet nüüd uuesti hakata rääkima asjast, millest me oleme viimased kaks tundi rääkinud. nii et mulle tundub, et me võiksime selle päevakorrapunkti siit välja võtta. proua raportöör tuletas küll mulle meelde, nii palju, et mina peaksin omakorda teile meelde tuletama, et homme kell kaksteist keskpäeval on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg minut siia-sinna. Äh, loomulikult peab sekretäriaat need läbi töötama, ka need muudatusettepanekud, selleks et järgmise aasta alguses, jaanuarikuus, saaksime siis kokku leppida nende muudatusettepanekute osas. muud viisi seda seal tegemiseks nagu ei olegi. sellega on muud number kaksteist ka läbi võetud, suur tänu meie kuulamise külale, külastajatele, eh, Malcolm Harbourile ja läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. järgmine päevakorrapunkt peaks meiega liituma Poola minister, aga me oleme natukene päevakorras ette jooksnud ja tegelikult me ei saagi hakata rääkima sellest asjast. härra minister ei ole veel kohale jõudnud, tahtsime natukene ettepoole selle asja tuua, aga nüüd siis lühikene paus, daamid ja härrad. Also Viertel vor sechs. Ich will Ihnen sehr, sehr danken jätkame kell seitseteist nelikümmend viis. mul oleks väga hea meel, kui mõned teist ka kohale tuleksid. palun tulge tagasi ka mõni saadikud ja assistendid ja. Not laughing too much. ärge naerge nüüd nii palju. meine Damen und Herren. daamid ja härrad. ma tänan eriti tõlke. Eh, siin on kaks saadikut ja kuuskümmend tõlki meil kohal. ja kui meil juba siin aega on, siis ma tahan eh, tänada kahe ja poole aasta tubli koostöö eest mis ma olen siin, eh, siin juhatanud neid koosolekuid. tänan teid, see on suurepäraselt toiminud siin kõik ja teile kauneid jõulusid ja ilusat uut aastat. Need on siis teated tõlkidele. ja tõesti ootan tubli koostööd ka tulevikus teiega, igatahes kasutan nüüd võimalused, tänan teid kõige eest. minu jaoks on nüüd kaks ja pool aastat väga kiiresti läinud ja ma tean, et mõnikord ma olen teie jaoks liiga kiiresti rääkinud ja siis jah, teie olete pidanud kannatama selle pärast, et ma nii kiire kõneleja olen. aga paraku eesistujat veel ei ole ja kaks kolleegi on, proua Udi ja veel üks kolleeg ja kõik. Das war's. meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen. daamid ja härrad. loodetavasti tuleb siia varsti veel kolleege. kahjuks äh, on meil täna olnud äh, paralleelselt äh, koosolekuid, seetõttu siin väga palju inimesi ei ole. tahaksin siin tervitada ministrit, kes äh, hakkab meile rääkima Poola eesistumisest. nii et annangi teile nüüd sõna aitäh, härra esimees, daamid ja härrad. austatud äh, parlamendiliikmed. E, äh, e, suur tänu äh, olen siis vastutanud eesistumise ajal telekommunikatsiooni ja digitaalasjade valdkonnas äh, tegemist oli ajaloolise eesistumisperioodiga, äh, esimene Poola eesistumine, ajalooline ka ka sellepärast, et äh, vedasime seda majanduskriisi ajal, mis tähendas seda, et me pidime reageerima väga kiiresti äh, ja läbi innovaatiliste lahenduste ja sellepärast on mul väga hea meel, et Euroopa Parlament ja eriti teie komisjon on mõistnud, kui keeruline on olukord ning olete andnud oma panuse eesistumise aja eh, edukaks kujunemisele. minu kõne ei keskendu mitte kokkuvõtetele nii palju sellest eesistumise aja kohta, vaid ma tahaksin teid tänada koostöö eest, sellepärast et mulle tundub, et meie koostöö sujus väga hästi. Eh, meil õnnestus üheskoos see Poola eesistumine eduka lõpuni viia ja esimene Euroopa raadiosageduskava on vastu võetud, see on suurepärane saavutus ja suur tänu teile selle eest. aga me olime endale varem paika pannud terve rida prioriteete, mis on olnud Euroopa seisukohtadest väga-väga oluline, kõige Eh, olulisem meie eesistumise ajal oli kindlasti see, et, ähm, et saada see raadiosageduskava äh, ühele poole. Ähm, ja väga oluline on see, et raadiosageduste puhul saaks ära kasutada kogu Euroopas lasuva potentsiaali äh, kommunikatsioonitehnoloogia vallas. Euroopa Komisjon on ju ja seda arvab ka nõukogu, et IT-sektor ja IKT-sektor on just need sektorid, millel on väga suur potentsiaal Euroopa majanduskasvu suurendamiseks e. eesistuja on teinud väga tõsiseid jõupingutusi selleks, et see kava rakenduks nii kiiresti kui võimalik. kolmeteistkümnendal jaanuaril saavutati kompromiss nõukogus ja see läks esimesel lugemisel ka läbi sellele eelnes väga suur töö töögruppides, vaja oli üsna mitu tehnilist kohtumist nõukogu ja komisjoni töögruppides, aga ka läbirääkimisi ähm, teie äh, esimehe rolli ja härra Höökmargiga. ma tahaksin tänada kõiki neid, kes on selles töös osalenud ja ütleksin, et te olete panustanud sellele, et Euroopa konkurentsi, majanduse konkurentsivõime kindlasti suurenes tänu sellele ja et ühtne digitaalne turg on Euroopas välja kujunemas. meie tööplaanides olid prioriteetidena kirjas ka rändlusküsimus, üldised teenused ja digitaalne neutraalsus, aga ka ENISA tulevik natukene räägiksin sellest. rändlus teema oli üks Poola prioriteetidest kindlasti. me oleme suurt rõhku pannud sellele, et leida tasakaalu, kaalus lahendus tarbijakaitse vahel ja selles osas, et millised on need teenused, mida operaatorid pakuvad sest et äh, ka operaatorid ei tohi unustada. Euroopa Parlament on oma äh, panuse juba teinud äh, selles määrusesse, eesmärgiks on muidugi siis kulude kärpimine tarbijate jaoks komisjoni raportis on ka kirjas, et kõigepealt tuleb muidugi tagada konkurentsivõimelised turud kui need mehhanismid ise on äh, motivaatoriks äh, turgudele, siis see oleks kõige parem lahendus. ja Euroopa Komisjoni seisukohad minu meelest seega vääriksid meie seisukohti. töörühmades äh, ei esinenud suuri seisukohtade erinevusi selle uue ettepaneku puhul meie viimases sidekommunikatsioonitehnoloogia ministrite kohtumisel Äh, detsembris olid enamus nõus äh, rändluse osas äh, välja pakutuga ja, ja enamus esindajad ütlesid, et nende valitsused on valmis need ähm, seisukohad vastu võtma nii kiiresti kui võimalik. nii et tõesti hakkab tunduma nii, et tehniliste üksikasjade ja äh, tehnoloogilised lahendused eh, ei, eh, tulevad ka kiiresti ja ei peaks takistama asja kiiret arengut, enamus eh, riikidest vabandust, see esialgne teatis toob välja ainult peamised printsiibid ja detailidesse laskume hiljem. eesistuja otsustas siis, et andsime eduaruande asjaajade arendu kohta ja kolmeteistkümnendal detsembril rääkisime sellest ja väga hea meel on näha, et parlament on ka sellega juba tutvunud ja täna just toimus ka teie komisjonis siis kuulamine, kus proua Niibleri raport oli arutelul. loodetavasti järgmise aasta alguses Taani eesistumise ajal äh, jõuame me kokkuleppele ja esimesest juunist kaks tuhat kaksteist saaks siis see uus määrus ka jõustuda. mina vastan telekommunikatsioonitehnoloogia asjade eest meie valitsuses ja ma tahan kinnitada, et kavatsen järgmise eesistujaga teha väga tihedalt koostööd, see on, see on väga oluline ekspertide kohtumisi tuleb eh, korraldada kiiresti, sellepärast et tegemist on äärmiselt olulise küsimusega meie kodanikele ja tarbijatele majanduskriisi ajal on väga oluline tagada ka see, et digitaalturg areneks edasi, kuid et vähemalt, eh, kuid oluline on see, et loodaks selline õhustik, et tagatud on ka turvalisus internetikeskkonnas ja seega oli meie üks Äh, prioriteetidest äh, see, et äh, võrgu- ja infoturbeameti tööd, ENISA tööd toestatakse, parlament tegi meiega üsna mitmes kohas selles osas koostööd, näiteks ka Kreeka valitsusega olid meil otsesed ühisettevõtmised selles osas. Euroopa Parlament ei ole esimesel lugemisel seda veel vastu võtnud, meie töörühmas äh, rääkisime sellest äh, ja lisasime uut informatsiooni ähm, ja, ja seda, et Enisa pädevust tuleb laiendada, nende roll peab suurenema Äh, interneti turvalisuse tagamiseks ning ENISA peab osalema aktiivselt rahvusvahelises koostöös, töögrupp toestas seda, et Euroopa Liidu institutsioonid äh, osaleksid äh, info- ja teabeturve alal ka rahvusvahelistel õppustel. ma olen veendunud, et nüüd, nüüd, kus need arutelud on lähenemas, jõuab, ähm, jõutakse ähm, nõukogus kokkuleppele ENISA mandaadi osas ja loodetavasti märtsis kaks tuhat kaksteist jõuab see asi siis ka äh, lõppu ja ehk järgmise poole aasta jooksul nõukogu on järgnevateks aruteludeks väga hästi ette valmistatud. eesistujana asutasime ka üldhuviteenuste osas ähm, arutelusi, see oli äh, Küprose, Taani ja Poola trio üks peamistest prioriteetidest, väga oluline oli see, et me jätkaksime tööd üldhuviteenuste tuleviku osas, Äh, mis puudutab äh, siis elektronsidet ja oleks tagatud tarbijate õigused. kolmeteistkümnendal detsembril kuulas ära nõukogu komisjoni ettepanekud. Äh, need esitati kahekümne kolmandal novembril väga oluline on selles osas äh, rõhutada seda, milline roll on elektronsidel üldhuviteenuste pakkumisel, nõukogu ei näinud vajadust praeguseid kontseptsioone muuta, kuid plaanides on, et aastal kaks tuhat kaksteist äh, äh, avalikustatakse siis suunised öö, millega tagatakse see, et puuetega inimestel on vähemalt aastal kaks tuhat viisteist täis juurdepääs avaliku äh, sektori teenustele. minu meelest on väga oluline, äh, on see, et kui me räägime üldhuviteenustest, see, et ei tohi unustada mm, tasakaalu, tasakaalu selle vahel, kuidas tagada investeeringute tõus, äh, me räägime siin lairiba interneti väljatöötamiseks selleks, et telekommunikatsiooniettevõtted et Äh, saaks toetust ja, ja oleksid motiveeritud, kuid samas on üldhuviteenused vaja tagada ja meie poliitikutena peame selle tasakaalu kuidagi saavutama. järgmine asi, äh, in-, äh, avatud internet ja võrguneutraalsus, komisjon esitas oma teatise aprillikuus, komisjon kogub andeid võrgu kasutamise koode ja pereks siis omakorda äh, avalikustab äh, need andmed. komisjoni prioriteediks äh, on langetada selge otsus nendes küsimustes ja vergu, ja võrgu neutraalsuse osas tagada võib-olla isegi suurem karmus. Poola valmistas ette nõukogu lõppjäreldused, mis ka kolmeteistkümnendal detsembril vastu võeti, selles dokumendis äh, tõdes nõukogu, et väga oluline on tagada interneti avatus, tagada kõigile kättepää-, juurdepääs ja et tegemist oleks vaba võrguga, mis, mille eesmärgiks on siis kõigi pürgimusi toetada, aga loomulikult peab seal olema tagatud sõnavabadus, muud põhiõigused, see peaks toetama keelelist mitmekesisust ja nii edasi meie eesistujariigina äh, rõhutame, kui oluline on parlamendi panus võrguneutraalsuse osas. Äh, seitsmeteistkümnendal novembril kaks tuhat üksteist, äh, sellel aastal siis võeti vastu teatis, kus üldiselt toetatakse komisjoni teatist. ja ma tahaksin paari sõnaga rääkida ka teaduspõhise ühiskonna väljakujunemisest, selle kohta meil on paar ettepanekut olnud, üheksateistküm-, üheksateistkümnendal kakskümmend, kahekümnendal augustil toimus ministrite konverents Varssavis, kus äh, elektronsideturu perspektiivid olid arutelul, koos olid äh, Euroopa Liidu ministrid, aga ka mujalt vastutavad ministrid komisjoni esindajad, telekommunikatsiooniettevõtete esindajad, rahvusvahelised eksperdid, rahvusvahelisest institutsioonidest oli esindajaid ja, ja muid eksperte. eesmärgiks oli tutvustada äh, elektronside arengusuundasid tulevikus äh, räägiti elektronsideteenuste pakkumisest laiemalt ja äh, koostööst liikmesriikide vahel ja eh, koostöös kolmandate riikidega. rääkisime ka järgmise põlvkonna eh, tehnoloogiatest. suur tänu tuleks siinkohal edastada eh, rahvasaadikule Gunnar Hökmargile, keda kahjuks tundub, et ei ole saalis. aga suur tänu, äkki ütlete talle, härra esimees, et ta oli kohal ja et ta nii veenvalt võttis sõna konverentsi teisel päeval konverents päädis sellega, et võeti vastu üks, võeti vastu deklaratsioon raadiosageduste ole osas, kaks, kolmkümmend viis riiki kirjutas sellele alla, see on avatud kõigile lisa, kõigil on õigus sellele ja võimalus sellele veel alla kirjutada, see on väga-väga oluline ühisseisukoht nimelt valmistame ette kahe tuhateistkümne, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta Genfi äh, ülemaailmseks konverentsiks, kus tahetakse siis raadiosagedus äh, või raadiospektri äh, põhimõtted panna paika järgmiseks neljaks aastaks. aga nagu ma ütlesin, liitunud on sellega mitte ainult liikmesriigid, vaid ka teised riigid ja see on suur ähm, panus Euroopa Liidu poolt kindlasti äh, raadiospektri osas ja et kaks tuhat kaksteist ka mingisuguseid tulemusi siis konkreetselt saavutatakse. koos komisjoniga korraldasime ka äh, kuuenda Euroopa ministrite konverentsi äh, e-teenuste olas piiriülesed teenused e-, ja e-teenused Euroopa kodanike hüvanguks eesmärgiks oleks, oli rääkida liikmesriikide seni kogetust ja panna paika peamised eesmärgid e-teenuste väljaarendamiseks üheskoos, seda vastavalt Euroopa ja kaks tuhat kakskümmend strateegiale, digitaalse agenda äh, sõnale ja Euroopa ülesele e-teenuste plaanile, tegevuskavale aastatel kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat viisteist ja see peaks olema siis äh, vastavuses ka äh, nõukogu äh, lõppjäreldustega. ja räägiti sellest, äh, kuidas kõige paremini ära kasutada võimalusi ja kuidas astuda vastu nendele probleemidele, mis meil on e-teenuste osas tekkinud, selleks, et ettevõtlus ja kodanikud saaksid sellest nii palju kasu kui võimalik. sellega seoses kaks väga konkreetset sündmust, ministrite tasandi kohtumine ministrid, äh, kes siis vastutavad e-teenuste väljaarendamise eest oma koduriikides ja, ja sel, ja sellega seoses ka andsime ülevaate kõige ol-, kõige huvitavamatest arengutest e-teenuste osas väga suur huvi oli selle konverentsi vastu ja umbes kaheksasada osalejat oli koos, kes esindasid siis liikmesriike, EFTA riike ja kandidaatriike. kohal olid komisjoni esindajad, rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad, kohalike omavalitsuste esindajad, aga ka Maailmapanga ja ÜRO äh, arenguinstitutsioonide, kodanikuühiskonna esindajad, kohal olid eksperdid ja meie minister paneb kokku väga detailse aruandega selle konverentsi kohta, mis üsna pea siis peaks meie ministeeriumi koduleheküljel äh, üles riputatama. ei tohiks unustada ka seda, et me oleme ka rahvusvahelisel areenil olnud aktiivsed, osalesime kuuendas, äh, kuuendal interneti haldusfoorumil Nairobis äh, septembris sellel aastal andsime ka sellest ülevaate ja presidency paper eh, ehk siis eesistuja kokkuvõte võeti vastu nõukogus selle jaoks. Eh, tähelepanu pöörasime koostöövõimalustele erinevate huvipooltega ja räägiti palju ka sõnavabadusest idapartnerluse riikide seas ja lõpetuseks lubage mul veel kord tänada teid selle eest, et see komisjon on võtnud äh, ka endale südameasjaks need küsimused, mis meile olid tähtsad eesistujana ja nüüd siis uued väljakutsed ees Taani eesistumisega ja loodetavasti annate Taanile sama suure toetuse, kui, kui olete üles näidanud meie suhtes ja suur tänu täiest hingest teile selle toetuse eest. ja vastan muidugi kõikidele küsimustele. suur tänu! ganz herzlichen Dank. ma tänan südamest selle väga põhjaliku tutvustuse eest ning soovin teid tänada selle hea koostöö eest ning te olete väga tähtsad poliitilised projektid lõpule viinud, mõnikord oli see kergem, teinekord raskem, aga tulemus lõppkokkuvõttes suurepärane. ja proua härra Udi kõigepealt. Merci, monsieur le president, <clears throat> madame la ministre, je voudrais ma tänan. härra koosoleku juhataja, proua minister. Äh, Poola rahvas omas tarkuses otsustas teid äh, panna sellele tähtsale ametikohale ja eesistumine oli suurepärane ja tegite ka suurepärase kokkuvõtte tehtust ja teie valitsus võib tõesti uhkust tunda tehtu eest nüüd teie portfelli juurde tulles ma tahaksin ühest murepunktist rääkida. on ikka rohkem ja rohkem uusi tehnoloogiaid ja kodanikud tunnevad eh, sellist eh, digitaalset mm, eh, nagu tüdimus, neile näib, et Euroopa Liidu erinevates osades ei ole võimalused ühesugused ja tähtis on anda nüüd kindlustunne meie kodanikele. me oleme arutanud rändlust ja tariife ja rääkisime sellest, et hinnad peavad langema, aga tihtipeale me unustame ära selle, et meie kaaskodanikud tahaksid pigem kindlustunnet, et investeeritakse tõesti nende huvides ja tagatakse neile juurdepääs teenustele kui me ei lahenda seda digitaalset lõhet äh, ja kui me ei taga juurdepääsu digitaalsetele teenustele, siis on äh, tulemuseks see, et äh, linna piirkondades jah, see internet levib, aga samas tekib teistes piirkondades turvalisusega probleeme, haridusvõimalustega probleeme ja nii edasi ja minu küsimus on, et kas komisjoni poliitika koostöös liikmesriikidega Äh, mõtleb ka sellele, et äh, kõik, et kogu Euroopa territooriumile tuleb tähelepanu pöörata ja et võrdsed võimalused tuleb tagada igal pool Euroopas. meie Euroopa Liidus peame minu meelest äh, jah, olema nii-öelda turukorraldajad ja liikmesriikide valitsused on need, kes peavad, panevad paika kohustused. aga kuidas me saame tagada üldse sugusugust sidusust siin äh, kui tarbijate rahuldamiseks me toome kogu aeg hindu allapoole, nii nagu ränduse puhul, samas tõstame operaatoritele kulusid ja see tähendab seda, et, et tekib tõsine probleem. et ei suudeta tagada teenuseid, teenused ei kata kogu territooriumi ja, ja tulemuseks on see, et valitsused saa-, ütlevad, et kümne aastaga me suudame tagada ainult kaheksakümnele protsendile elanikkonnast teenused, aga see on täiesti vastuvõetamatu, minu näiteks äh, piirkonnas kodus on täpselt seesama probleem. meil ei ole võrdseid võimalusi tagatud, on suur digitaalne lõhe ja minu meelest see ei ole normaalne. nii et ma tahaksin teada, mida te arvate selle kohta ja siis veel üks küsimus Troika kohta Taani äh, Poola ja Küpros, äh, aga te juba tegelikult vastasite sellele, rääkisite siis üldhuviteenustest tulevikus, aga öö, äh, tahaksin veel kord öelda, et äh, tehtud on suurepärane töö ära Poola juhtimisel, Poola valitsus on teinud ära väga-väga suure töö ja andnud suure panuse Euroopa heaks. ma tänan ja nüüd proua Kai, võib-olla te vastaksite? Dziękuję bardzo. E, po pierwsze, dziękuję za te... E, ma tänan. kõigepealt tahan ma südamest tänada nende soojade sõnade eest. jah, need olid e, adresseeritud kogu meie valitsusele. jah, me oleme tõesti õnnelikud ka, et loodetavasti tänu heale tööle õnnestub meil ka järgmised neli aastat valitseda Äh, kui on kriisiajaga tegemist, siis on vaja tagada järjepidevus ja parem mitte ministrit vahetada, nii et ma usun, et äh, ka järgmisel aastal meie koostöö jätkub ja sujub. nüüd tulles investeeringute juurde. ja mm, äh, tahaksin rääkida ka meie kodanike digitaalse teadlikkuse tõstmisest, see on äärmiselt oluline ja aktuaalne teema. jah, me rääkisime universaalteenusest ja meil on vaja eh, tõesti tagada tasakaal ühelt poolt eh, eh, võrguettevõtjate kohustused ja teiselt poolt on meil vaja ka tagada suurem vabadus neile ning tähtis on, et igasugused investeeringud kaasaegsetesse infrastruktuuridesse jätkuksid. ja kui asi puudutab raadiospektrit ja uute eh, sageduste eraldamine, siis meil on vaja selleks kõigepealt korralik õiguslik raamistik luua ja telekommunikatsioonis on vaja kõrvaldada eh, tõkked investeeringute teelt. aga on ka selliseid aukusid veel küllalt, eh, kus eh, on veel õiguslik raamistik puudu ja selle kasutavad võrguettevõtjad, teenusepakkujad ära nii et meil on vaja nüüd ettevõtjatel luua tingimused, et nad investeeriksid ja kindlasti on vaja ka eelarvelist raha kasutada äh, investeeringuteks, mitte ainult Prantsusmaa ei ole see nii, vaid ka Poolas on nii, et saadakse suurt tugi, tuge äh, Euroopa Liidu rahadest, aga ka mm, samuti Poola riigi eelarvest ja meil on avaliku sektori ja erasektori partnerlussuhted hästi arenenud koha peal, nii et eh, üheskoos saame teha investeeringuid, võtta üheskoos vastutuse ja tagada meie kodanikele juurdepääsu kaasaegsetele tehnoloogiatele. näiteks Prantsusmaa, Hispaanias, Poolas on ju kaugeid maakohti, kus ka äh, peab olema võimalus kas Harvardis õppida online või näiteks arstiabi saada online. nii et võib-olla ei vastanud see päris äh, täpselt teie küsimusele, aga me oleme neid teemasid arutanud, oleme arutanud universaalteenuste tulevikku ja Taani järgmise eesistujana kindlasti jätkab neid arutelusid. aga loomulikult kõik sõltub ka sellest, mida Euroopa Komisjon välja pakub. ma tänan, kas on veel muid küsimusi? proua Hibner. ma tänan ja e, kiidan proua ministrit. E, ma tean, et te alles hiljuti asusite oma ametikohale ja mul on selle üle sõõm rõõm. ma tunnen teid teie töö põhjal Poola Seimis ja te olete välja toonud mitmeid eh, küsimusi, millega eesistuma Poola tegeles, internet, eh, side ja nii edasi. aga minu küsimus on järgmine. Eh, see on midagi, mida ma, küsivad minult minu valijad kogu aeg. kas me saame sellega arvestada, et ka andmesideturve äh, saab tagatud nagu kord ja kohus. ma pean siin silmas internetipanganduse puhul, äh, internetist me ju laadime alla informatsiooni, saadame informatsiooni, laeme üles ja minu valijad on väga mures infoturbe pärast ja eriti pangateenuste kasutamisel, aga samuti meditsiiniandmete turve võidakse ju tervisega seonduvaid andmeid ära kasutada väljapressimiseks. ja, või võivad need andmed sattuda soovimatutesse kätetes ja kätesse ja võib, võivad asjal olla väga traagilised tagajärjed ja minu küsimus on, kas Poola on selle teemaga tegelenud ja kas on mingeid ettepanekuid oodata Troikalt Äh, et ma saaksin rahustada oma valijaid, sest see probleem on tegelikult laiem, see ei puuduta ainult Euroopa kodanikke. meil on äh, augud, tühimikud. Mm, nii et informatsioon internetis võib äh, soovimatutesse kätesse sattuda ja samuti majandusandmete turve. kas nende probleemidega hakatakse tulevikus ka tegelema, äkki te edastate selle informatsiooni, et soov selle järgi on olemas? Eh, ma tänan. jah, eh, Poola eesistujana ei ole nende teemadega tegelenud ja eh, te ju teate, et meie töö sõltub Euroopa Komisjoni tööprogrammist ja me peame tegelema sellega, mis Euroopa Komisjon meile lauale paneb nii-öelda arutamiseks. aga see uus äh, direktiivide pakett telekommunikatsiooni vallas äh, võimaldab meil just tegeleda võrgu neutraliteedi ja turbe küsimustega. Äh, praeguses õiguslikus raamistikus saame me ainult Äh, tegeleda konkreetsete kuritegudega. ja see on sellisel juhul kas kriminaalõiguslik või eraõiguslik teema. nüüd selles uues telekomi paketis käsitletakse ka mitmeid pädevusi elek-, elektronside vallas meil on inspektor, kes vastutab andmed, infoturbe eest. meil on komisjon sellega tegelemas Poolas ja see komisjon tegutseb äh, telekomi ministeeriumi alluvuses ja teeb koostööd nende organitega, kes vastutavad infoturbe eest internetis. ja kui Äh, äh, on tegemist äh, mingi inforünnakutega, infoturbe põhimõtte rikkumisega, siis see komisjon meil tegeleb nende teemadega. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta esimeses semestris, esimesel semestril tegeleme me Poolas nende küsimustega aktiivselt, nii on ette nähtud ja me teame, kuivõrd tihe liiklus on internetis ja me oleme otsustanud, et erinevad organid peavad selle teemaga tegelema. eesmärgiks on loomulikult äh, isikuandmete kaitsmine internetis kolleeg Johanson, palun. Äh, suur tänu, ma kõigepealt vabandan äh, selle pärast, et ma teie äh, esialgset ettekannet ei kuulnud, mul oli teatavad tõkked tekkisid siia kohale jõudmisega aga nagu ma aru saan, teie eesistumine oli väga edukas, aga mul on teile üks üldine küsimus. puudutab see telekommunikatsiooni ja teadusuuringute valdkonna ühindamist. minu meelest on väga oluline, oluline ju see, et kuidas äh, ühendada erinevad regioonid ja kodanikud. mina olen rootslane. meie oleme välja kujundanud Balt-, Läänemere strateegia ühesõnaga, meil on juba teatud koostöökanalid paigas Läänemeremaadega. nüüd selles e-, eela-, sellel eelarveperioodil, kuidas te üritate leida uusi mehhanisme, sellepärast et ilma eelarveliste vahendita ei ole võimalik ka mitte mingisugust edasiminekut saavutada. muidu ei ole võimalik ühendada riigi, ei ole võimalik ühendada kodanikke. Euroopas on meil väga palju erinevaid koostöömudeleid ja minu küsimus, milline on senine teie kogemus Euroopa koostöö osas? kuidas me võiksime välja arendada uusi koostöömudeleid selleks, et, et meie tegevus oleks koordineeritum teie portfelli all, sellepärast et kuni aastani kaks tuhat kakskümmend välja võetud e, välja, vastu võetud eelarve ei luba eriti suurt midagi. aga suur tänu veel kord teie suurepärase töö eest eesistumise aja jooksul. Dziękuję bardzo. E, znam, myślę, że mówił tutaj Pan e, o inicjatywie e, państw. Ma tänan Te eh, siin äh, rääkisite Läänemere riikide algatusest. Poolagi osaleb selles, tegemist on väga tähtsa äh, foorumiga, kus infot vahetada, me teeme tihedat koostööd ja seda kõikides valdkondades. aga ma mõtlen praegu selle peale, kuidas ma teie küsimusele peaksin vastama. et kas kriisi ajal meil ikka on vahendeid selleks, et uusi foorume luua, kus koostööd tegema hakata ma arvan, et mitte miski ei saa asendada otsekontakte inimeste vahel. ja parimate praktikate vahetamist. eesistumise ajal eh, oleme ka üritanud seda tegevust arendada. minu kaastöötajad meie ministeeriumis eh, suhtlevad oma partneritega teist mitte riikide ministeeriumis. ja tähtis on, et nad õpiksid oma kolleege tundma ja võib-olla lausa sõbrunema nendega. sest kui sa helistad kellelegi, kes on rohkem kui nimi, see on keegi, keda sa tunned Äh, lähemalt, siis on võimalik seal inimeselt ka rohkem informatsiooni saada. ja äh, koos on võimalik ka huvitavate mõtetega välja tulla. oluline on ka mitmesugused äh, workshopid. sügisel oli meil Poolas workshop, mis, kus käsitleti telekommunikatsiooni infrastruktuuride rajamist ja sinna olid kutsutud liikmesriikide esindajad ja igaüks siis, kes kohale tuli, maksis iseenda eest. ja veel üks algatus, see on Netiv. Äh, Kesk-Euroopa riigid, Venemaa, Ukraina, Valgevene on ühinenud selle algatusega ja eesmärgiks on raadiospektrit paremini ära kasutada. ITU rahvusvaheline telekommunikatsiooniliit on äh, loonud suurepärase platvormi, äh, millele tuginedes regionaalset koostööd teha ja me võime siin Euroopas õppida ka teistest maailmajagudest. ja me tõesti peame rohkem koos olema. suur tänu, ma ei näe, et rohkem küsimusi oleks. nii et ma tänan südamest proua Kai, teid selle eest, et aega leidsite ja tulite meile siia esinema ja loomulikult tänan teid ka suurepärase koostöö eest teie eesistumise ajal ja meie komisjoni tänu ka äh, teie personalile ja ma usun, et me kohtume tulevikuski. ja suur tänu teile ja kõike head ja kolleegidele ja külalistele ja kaastöötajatele tahan nüüd eh, tõesti soovida häid jõulusid ja suurepärast uut aastat ning imeilusat kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat. see saab olema ehk veel parem kui käesolev aasta. et veel rohkem tööd meile, veel paremate tulemustega soovin meile. ja tahan eh, teid, kes te eriti usinad siin täna olete, veel eriti tänada Dziękuję bardzo. Ja też ze swojej strony w imieniu Polski. Suur tänu, minagi tahan tänada <laughs> Poola eesistujamaa nimel teid omalt poolt vastu. tahan tänada kõiki saadikuid siin komisjonis ja soovin teile häid jõulusid ja head liulaskmist uude aastasse ma tahan, et me kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpul samad soovid saame aastaks kaks tuhat kolmteist välja öelda. ma arvan, et kaks tuhat kaksteist saab olema suurepärane aasta